silmas inimõiguste väärtusi, need on tegelikult meie tugevaks küljeks, mitte meie nõrkuseks ja seda on Euroopa ka tänases maailmas ka demonstreerinud isikuandmete äh, kaitse üldmäärus on ka üheks meie tugevaks küljeks. mida meie täna siis isikuandmete kaitse üldmäärusest arvame? meie ei kogu teie äh, andmeid, meie austame eraelu puutumatust, oleme selline otsingumootor, äh, tegelikult ainukene selle laadne maailmas, kes peab eraelu puutumatust pühaks lõimitud kaitse on meie jaoks oluline, meie taristu arengus oleme samuti seda arvesse võtnud, austame juba äh, ka vaikimisi eraelu põhimõttest. meie otsingu ajalugu peab jääma täiesti isiklikuks, seda selgel ja lihtsal põhjusel. nimelt otsingu tulemuste ajalugu on tundlik info, delikaatne info, see annab informatsiooni aimude ja poliitiliste eelistuste, poliitilise huvivaldkondade, hariduse, seksuaalsete eelistuste kohta, teie terviseolukorra kohta ja inimesed esitavad kõikide asjade kohta küsimusi otsingumootori kaudu tänases maailmas. ja jah, see pakub teile häid tulemusi, meie otsingumootori ilma kogemata teie isikuandmeid, meie eesmärgiks on, et eraelu puutumatuse põhimõte peab ka tehnoloogia arengus ka kajastuma. me peame saama pakkuda häid tulemusi ilma isikuandmeid kogumata sellest äh, eraelu puutumatuse tagamise lubadusest lähtudes oleme me oma tööd teinud ning äh, oleme väga palju äh, infot kogunud inter-, internetis ning oleme tehisintellekti kallal saanud tööd teha ilma, et selle all kannataksid teie isikuandmed. tehis, mõned ütlevad, et tehisintellekt vajab isikuandmeid, aga tegelikult Äh, on vaja väga palju andmeid, aga samas äh, isiklik osa sellest, äh, seda saab kaotada ja on vaja terviseandmeid võib-olla, aga ei ole vaja teada, kas gripp on teil, minul või kellelgi teisel. me, meie kasutame andmeid, aga need on täielikult anonüümiseeritud ja sellisel juhul saab andmed edastada või äh, raviarstile, kes ise lisab selle isikliku osa juurde teie andmetele. ja isikuandmeid ei kogu, ei koguta või äh, kogutakse, siis äh, on see selge Äh, ja täiesti läbipaistev. meie lähenemisviis on selline, et selline lähenemisviis, mida isikuandmete kaitse üldmäärus ka edendab, on meie väärtus, meie relv, meie tugevus. Euroopa ei ole äritegevuse vastu, me tahame toetada sellega, sellega tahetakse toetada ettevõtteid, aga ka tarbijaid, tarbijaid ikkagi ennekõike. ja kvantil läheb hästi me oleme välja töötanud tehisintellekti eh, ja seda eh, pidades lubadust mitte koguda isikuandmeid. ja tegelikult sellepärast, et eh, inim-, andmete kogumine, tarbijate andmete kogumine on ainult raha teenimise vahend. aga mitte ainus ja ka ilma seda tegemata saab raha teenida. eelmisel nädalal ütles Google, et äh, isikuandmete kaitse üldmäärus ei äh, puuduta neid, sellepärast et kaheksakümmend protsenti nende äh, käibest on kuskilt mujalt pärit. kohe, kui te vajutate, kui te teete väikse kliki Google'i kaudu, siis kõliseb äh, raha äh, otsingumootori rahakassasse. ja äh, Google'i bossil on õigus, aga meil ei ole olnud kuus aastat äh, enam vaja raha teenimiseks teie andmeid ja me oleme saanud seda ilma, sellega ilma hakkama. ja võin teile öelda täna, võin öelda teile ka nelja aasta pärast, et tehisintellekti väljatöötamiseks ei ole vaja teie andmeid, äh, isikuandmeid, ehkki palju andmeid on vaja. Euroopas on võimalik isikuandmete kaitse üldmääruse kaudu oma väärtusi edendada. meil ja kui te tahate ilmaga tutvuda läbi rakenduste, siis äh, ei ole vaja teie äh, Äh, infot ega ka seda, kuhu te rin-, liigut-, liigute linnas, äh, kogu teie aadressiraamatut. Äh, seda enam, et mõningates olukordades te isegi ei tea, et seda infot kasutatakse. see on minu poolt praegu kõik, olen valmis teie küsimustele vastama, tahaksin tänada teid ja tahaksin tänada ka Prantsusmaa esindajaid, Prantsusmaa saadikuid, kes hääletasid täna isikuandmete kaitse üldmääruse ülevõtmise üle Prantsuse õigusesse ja kui avate oma telefoni täna, siis äh, siis olen kindel, et äh, et varem olid väga paljud äh, vaikimisi installeerinud, kogunud teie infot, aga homsest on kõik teistmoodi nüüd on teil ise võimalus langetada valikuid selle üle, mis teie andmetega tehakse. suur tänu, härra Leandri. ja nüüd läheme edasi. järgmisena saab sõna proua Marno. Thank you, dear Mr Chairman, dear representatives and members of the European Parliament aitäh, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, komisjoni esindajad, rahvusparlamentide esindajad, aitäh, et kutsusite mind esinema tänasele üritusele, mis puudutab tehnilisi uuendusi. ma olen Helmholtzi uurimiskeskuse esindaja ja ma tegelen Ähm, privaatsust suurendavate tehnoloogiate ähm, lõim privaatsuse teemadega ning erinevate IT-lahendustega selles valdkonnas. ja just seetõttu keskendungi oma sõnavõtus just äh, teadusuuendustele, ähm, tehnoloogilistele uuendustele selles valdkonnas. ma ütleksin, et isikuandmete kaitse üldmäärus äh, juba ette näeb äh, tehnoloogilised edasiminekud, kui algselt keskenduti eelkõige küsimusele, miks, siis me näeme, et see uus üldmäärus keskendub palju enam andmekaitses sellele, kuidas andmeid kaitsta ja kuidas andmeid sorteerida, seal on ka mõned võtmenõuded välja toodud, nõutakse äh, kõrgtehnoloogilisi meetmeid artiklis kakskümmend viis, artiklis kolmkümmend kaks, äh, kus ähm, andmete kontrolli all ähm, palutakse arvesse võtta seda, milliseid meetmeid kasutatakse ja öeldakse siis selliseid, milliseid meetmeid nad peaksid kohaldama. samuti öeldakse üldmääruses seda, et konkreetsete tehniliste meetmete kasutamisega äh, võib andme, andmete töötlemine olla osaliselt äh, uue üldmääruse rakendusalast välja, näiteks äh, artikkel kakskümmend kuus jätab välja anonüümse informatsiooni, artikkel üksteist võimaldab kontrolli all töödelda isikuandmeid ainult äh, teatud ähm, leevendatud tingimustel, kui ei ole võimalik identifitseerida andmekaitse subjekti. nii et me räägime siin sellest, kuidas siis neid standardeid tõsta ähm, eraelu kaitse äh, vallas äh,. privaatsust suurendavad tehnoloogiad äh, on äh, olnud äh, uurimisobjektiks juba aastakümneid äh, kuid ma näen, et kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast äh, kolleegide huvi on äh, privaatsust suurendavate tehnoloogiate vastu üha suurenenud äh, ning äh, püüdakse välja pakkuda ka uusi lahendusi, üha enam avaldatakse teadusartikleid sel teemal, enam toimub äh, privaatsust puudutavaid konverentse. ja tooksin ka mõned äh, näited, kõigepealt see, et on anonüümiseerimise tehni-, tehnikaid edasi töötatud, räägitakse üha enam diferentseeritud privaatsusest, big datast, me kuuleme ainult nendest juhtudest, kus äh, anonüümiseerimine ei olnud äh, piisav, kuid äh, tegelikult teadusuuringute alas on viimastel aastatel väga palju selles, sellel teemal edasi mindud, näiteks just selle diferentseeritud privaatsuse küsimuses ja siin ei tegele sellega mitte ainult teadlased, vaid ka ettevõtted, kes üha enam soovivad meie teadlastega koostööd teha selleks, et enam äh, andmete minimiseerimise ning äh, äh, anonüümiseerimisega tegeleda ka praktikas enda toodete kasutamisel, kuid me kahjuks näeme seda ainult suurtelt ettevõtetelt, VKE-del, VKE-d on veidi maha jäänud. ja sooviksin, et selline huvi tekiks ka neil nende uute tehnoloogiate vastu, et ähm, nendelgi tekiks huvi äh, koos teadlastega koos äh, töötada selleks, et neid ka kasutusele võtta. Äh, isikuandmete kaitse üldmäärust arutatakse kõikjal ja see on muutunud teemaks näiteks ka julgeolekukonverentsidel, teaduskonverentsidel, eraelu puudutavatel konverentsidel, te kõik teate blockchain tehnoloogiat, kõik räägivad sellest, seda arutatakse kui võimalikku lahendust äh, pea kõigile küsimustele, näiteks e-tervise vallas e, e-riigi vallas, kuid äh, krüptograafilised omapärad samas ei vasta sellele, mis näeb ette isikuandmete kaitse üldmäärus, kuidas see kõik seondub õigusega olla unustatud Äh, kuidas äh, seondub see õigusega enda kohta väärinfo ähm, kustutada. ja just seetõttu minu kolleegid on viimastel äh, aastatel välja pakkunud ka võimalikke lahendusi selleks, et ähm, ümber töötada blockchain lahendus selleks, et oleks võimalik siiski sellest andmete kustutamise nõudest kinni pidada, nii et ka julgeoleku valdkonnas oldakse väga teadlikud sellest, mis äh, seondub äh, isikuandmete kaitse üldmäärusega, soovitakse äh, tuua sisse need GDPR-i nõuded ka kasutavata, kasutatavatesse tehnoloogiatesse ma näen Ehm, isikuandmete kaitse üldmäärust üldiselt positiivsena, kuid äh, on ka mõned kriitilised äh, märkused, mida sooviksin esitada. ja mõned väljakutsed. Need äh, väljakutsed tegelikult puudutavad kõiki sidusrühmi, puudutavad järelevalveorganeid, andmekaitseasutusi, ka seadusandjaid. ja tahaksin siin välja tuua mõned väljakutsed ja hea meelega olen valmis neid teiega arutama ka küsimuste-vastuste sessiooni ajal meil on vaja enam eh, interdistsiplinaarseid eh, uuringuid. me näeme, et teadlaskond eh, püüab töötada privaatsust suurendavate tehnoloogiate kallal, kuid samas seda, sellest eriti ei teata, me peaksime siiski jõupingutused ühendama selleks, et see kõik peegelduks ka seadusandluses äh, et see oleks ka tehnoloogia väljatöötamisse kõik kaasatud äh, kodeerimise tasandil. meil on ka interdistsiplinaarset tööd, on tehtud standardite ja maatriksite osas selleks, et hinnata riske, mis andmesubjektil on, et me saaksime Ähm, andmekaitseasutuste tööd harmoneerida kogu Euroopas ja tahaksin rääkida ka parimatest praktikatest ähm, ja juhistest, mida on välja, väljastanud andmekaitseasutused. võetakse arvesse siis parimaid standardeid, kuid milles need seisnevad, see on äh, ebaselge isegi äh, teadlastele. nii et selget äh, definitsiooni ei ole ja see tähendab seda, et otsustatakse see standard juhtum juhtumi haaval kohtute poolt, kes siis peavad otsuseid langetama andmekaitse küsimustes. me sooviksime, et andmekaitseasutused oleksid proaktiivsed ja ise neid juhiseid välja töötaksid, mõned neist juba teevad seda, kuid see on killustunud teema ja see ei ole harmoneeritud Euroopa Liidus üldiselt. selleks, et ähm, järelevalvet parandada, peaksime me sellised äh, säravad parimad praktikad välja tooma selleks, et saaks ähm, siis äh, nendest mõõtu võtta. Äh, seda näiteks ka julgeoleku valdkonnas, kui räägime privaatsust suurendavatest tehnoloogiatest. ja see, kuidas ähm, parimaid praktikaid välja tuua, siis äh, võiks Andmekaitseametit äh, seda ühiselt teha ja selleks on välja töötatud äh, juba ka rakendus. see puudutab just tervishoiu valdkonda ja ma ootan suure huviga selle kasutamise tulemusi, sest meil kõigil on, just siin on meil vaja kõige enam seda lõimprivaatsust ja parimaid praktikaid, millest lähtuda ja nüüd räägiksin ka seadusandluse ja õigusloome äh, aspektist selles osas, mis puudutab andmekaitset äh, ja andmete turvalisust. Äh, mõningates liikmesriikides on seaduseelnõud praegu arutlusel, mis peaksid tooma rangemad reeglid sisse näiteks küberrünnakute vastu võitlemisel, ähm, infotehnoloogia kasutamisel näiteks näiteks äh, Saksa andmekaitseametnike äh, poolt äh, on esitatud ettepanek, kus soovitakse siis vastavalt kriminaalõigusele keelustatakse terviseandmete ühendamist teiste isikuandmetega, see no e-, esmapilgul tundub täiesti mõistliku sammuna, et kindlasti tasuks kaaluda kõiki neid riske, sest teadlastel äh, on vaja sellist vabadust, nad peavad saama rünnata süsteemi selleks, et leida haavatavust üles IT-süsteemides ja nad peavad need haavatavused siduma ähm, ka privaatsuse kaitsega. ja veel üks väike näide, kohe lõpetan poole minuti pärast. kolleegid leidsid, et see juurdunud äh, uskumus, et epigeneetiline andmestik on anonüümne, tegelikult ei vasta tõele, sest see tegelikult muutub kogu aeg ja see või, võimaldab ka identifitseerida subjektid, andmete subjektid, me oleme äh, Saksamaa Vähiliiduga teinud koostööd ja sellisele tulemusele jõudsime. ja kui me ei oleks saanud neid andmeid siduda subjektidega, siis poleks me kunagi teada saanud, et selline risk üldse olemas on, see oht üldse olemas on, nii et meie peaksime teadlastena saama siiski juurdepääsu nendele andmetele ning palun ärge piirake meie võimalusi seadusandlusega. aitäh, jään ootama teie küsimusi. suur tänu teile selle suurepärase ettekande eest, nüüd aga härra Breitbart, palun aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, kõigepealt lubage mul teid tänada selle eest, et ma saan osaleda teie parlamentide vahelisel äh, koosolekul, mis puudutab isikuandmete kaitse üldmäärust. me näeme, et esimene faas selle õigusraamistiku reformimisel on nüüd lõpule jõudnud. mina olen selle teemaga tegelenud kahe tuhande üheteistkümnendast aastast olen andmekaitse poolelt äh, ja samuti olen tegelenud anonüümsuse teemadega ning äh, püü-, olen püüdnud äh, toetada ka valitsussektorit nendele nõuetele vastamise, nagu te olete juba kuulnud, isikuandmete kaitse üldmäärus on väga oluline osa seadusandlusest, seda arutatakse praegu laialdaselt ja paljud organisatsioonid nii avalikus kui erasektoris äh, püüavad äh, kinni pidada sellest äh, määrusest järgmise nädala lõpuks, mitte muidugi kõik organisatsioonid ei ole sellega kaua tegelenud, ähm, mõned ärkavad ka viimasel minutil, kuid me näeme, et viimastel nädalatel üha enam ähm, ettevõtjad on lõpuks üles ärganud ning mõistavad, et nad peavad midagi tegema hakka-, hakkama. paljude jaoks on äh, lihtne seda kõike öelda, aga raskem seda kõike ellu viia, see on ähm, paljude jaoks ähm, revolutsioon, mitte edasiminek, mitte evolutsioon juba üheksakümne viienda aasta direktiivist ja alates äh, on tegemist siiski edasiliikumisega, me näeme, et äh, tuhanded andmete töötlemise äh, kokkulepet peab üle vaatama, vaadatakse uuesti üle erinevad ähm, andmete täit-, käitlemise protseduurid, siiani on see kõik olnud põhiliselt nagu äh, käsitsi tehtav töö, mille eest vastutas üks inimene või grupp inimesi, kes ei tegelenud sellega täisajaga. nii et me näeme, et ähm, isikuandmete kaitse üldmäärus on äh, kultuuri äh, kogu selles valdkonnas muutnud, minu meelest äh, Äh, seda kõike tänu ähm, vastutamise nõudele, mis on artiklites viis ja kakskümmend neli isikuandmete kaitse üldmääruses. nüüd organisatsioonid äh, peavad andmekaitse äh, võtma osaks enda operatiivtegevusest ning peavad samuti näitama seda, et nad peavad ähm, kinni erinevatest sätetest üldmääruses. kui me jätaksime need teemad kuskile tagatubadesse, siis sellest ei piisa isikuandmete kaitse üldmäärus on eh, veel ka teise läbimurde tekitanud. me näeme, et eh, konkreetset eh, spetsialiseeritud tarkvara on kasutatud mitmetes erinevates valdkondades, näiteks inimressursi valdkonnas, ka raamatupidamises, kuid nüüd me näeme, et seda tuleb kasutada ka isikuandmete kaitsel praegu on seitsesada seitsekümmend erinevat eraelu ja andmekaitseseadust üle kogu maailma. nii et ähm, me peaksime siin rääkima lahendustest, mis äh, oleksid äh, üldisemad ja toimiksid äh, kõikjal, kuid ähm, me näeme, et üha enam on selle uue määruse valguses tarkvara arendatud selleks, et aidata ka organisatsioonidel mõju hinnata, vaadata, millised on eraelu ohustavad äh, faktorid kui me vaatame isikuandmete kaitse üldmäärust innovatsiooni seisukohast, siis see sunnib meid, nii nagu ka meie konkurente, tulema välja uute ideedega eh, selleks, et muuta sellest kinnipidamine organisatsioonidele lihtsamaks ja ma ütlesin meelega lihtsamaks, sest eh, tegelikult eh, nendest nõuetest kinnipidamine ei ole kunagi lihtne ma arvan, et ei ole võimalik ka täielikult automatiseerida seda nõuetest kinnipidamist, see on ju normide põhine ja see alati nõuab inimhinnangut. kuid äh, nutikas tarkvara, mis äh, on välja töötatud äh, tundide pikkuse uurimise käigus, aitab meil aega äh, kokku hoida ning seda protsessi lihtsustada. niimoodi on meil võimalik arvesse võtta erinevaid äh, seadusi äh,, juhtumite analüüsi ja nii edasi. ja nii võime välja töötada teatud ähm, heade ja halbade praktikate nimekirja ja osa sellest on võimalik äh, ka delegeerida äh, kolleegidele teistes ähm, osakondades äh, ilma isegi selleta, et nad vajaks, vajaksid vastavat ettevalmistust selle tarkvara ähm, abil. eriti just viimastel aastatel äh, me oleme näinud äh, tervet rida erinevaid metodoloogiaid, mis ähm, selle kin-, selle nõuetele vastamist äh, soodustab, on vastutuse läbipaistvuse osas kui ka eraelu kaitse hulgas. ja me näeme seda, et püütakse üha enam isikuandmeid ka kaitsta ja see sunnib äh, nende projektide läbiviijaid äh, mõelda andmete peale juba varem, mõelda lõimprivaatsuse peale. me peaksime alati pöörama tähelepanu ka andmekaitse aspektile iga projekti puhul, kas tõepoolest andmed on kaitstud, kas me kasutame kõiki tehnilisi vahendeid, äh, krüpteerimist, juurdepääsu takistamist ja nii edasi ja kuidas indiviidide õigused on igapäevatöös tagatud meie põhilised kliendid on need organisatsioonid, kes soovivad vastutustundlikult sellele teemale äh, läheneda ja me hea meelega toetame neid. meil on ka enda võrdlusalused välja toetatud, mida, töötatud, mida me kasutame oma äh, klientidega ja me teame, et riskide vähendamine on oluline ka nende jaoks ja tahaksin välja tuua ka mõned äh, Äh, arvud, nelikümmend kaheksa meie klientidest on äh, osa, võtnud erinevatest äh, harjutustest selle, selle, et armu saada nende enda staatusest, sellest, et siis kõik need nõuded on täielikult rakendatud ja kohaldatud töös või siis nad on parasjagu käigus või siis, et nad soovivad seda ähm, kõike ellu viia, kuid nende vahendid on ebaviisavad praegusel hetkel või siis, et ei ole see võimalik või ei kasutata näiteks äh, andmete analüüsi üldse, siis ei ole arvatavasti ka vastavaid eeskirju vaja. ja tahaksin teile näidata esimesi tulemusi antud juhul, kui me räägime lõimprivaatsuse hõlmamist, me näeme et, et kakskümmend kolm protsendi organisatsioonidest on selle juba arvesse võtnud, nelikümmend kaheksa protsenti ettevõtetest tegeleb sellega ja kakskümmend seitse protsenti soovivad äh, Äh, seda ellu viia, ainult kaks protsenti ütleb, et nendele ei ole see kohaldatav. ja kui me vaatame erinevaid eraelu kaitseprogramme ja uusi projekte, siis me näeme, et mitte keegi ei ütle, et see ei puuduta neid, kakskümmend kolm protsenti äh, nimetab äh, seda soovitavaks, kolmkümmend seitse protsenti on seda juba kohaldanud ja nelikümmend protsenti tegeleb sellega ja et nad äh, tagamaks siis selleks, et nad vastaksid äh, isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele ja kui me edasi vaatame, siis äh, näeme, et teatud inventari läbiviimine andmete töötlemisel on käigus kõikjal kakskümmend üks protsenti organisatsioonidest tegeleb ju sellega kuuskümmend kaks protsenti, seal on see käigus ja seitseteist protsenti ei ole veel jõudnud sellega algust teha. ja siin mulle tundub, et enamik organisatsioone jääbki sellesse käigus tööfaasi, sest see ongi midagi, mis kunagi lõpule ei jõua, sest pidevalt on vaja seda süsteemi ju ka kaasajastada. ja lõpuks ähm, viima-, viimased andmed, mida sooviksin teiega jagada, see puudutab krüpteerimist, siin juba kuuskümmend kaks protsenti organisatsioonidest ütleb, et nad on selle ellu rakendanud ja seitseteist protsenti ettevõtetest ütleb, et neil, nende puhul on see praegu käigus. nii et ei ole alati vaja muidugi äh, nendest nõuetest kinnipidamiseks vaja ka tarkvara, kuid väik-, ja nendele väikestele organisatsioonidele, ettevõtetele, kus, mis tegutsevad vähestes jurisdiktsioonides, neile on äh, piisav äh, ka äh, Äh, vähematest äh, vahenditest, äh, kuid kui meil on tegemist suuremahulise andmepangaga ja tegutsetakse mitmetes erinevates riikides, siis on see tarkvara vajalik. kahekümne viies mai on tegelikult alles üldise isikuandmete määruse alguse lõpp, nii et äh, me peaksime vaatama kõikide siis andmekaitseasutuste ning seadusandjate ning kasutajate vaatenurgast sellele küsimusele. aitäh teile! suur aitäh! nüüd alustame küsimustega ja kommentaaridega. Äh, härra Tajani parlamendi president on siia suundumas soovib samuti väljendada oma toetust äh, ja rääkida sellel teemal paar sõna, nii et ta on praegu teel siia. kui ta kohale jõuab, siis teie lahkel loal anname talle sõna, et ta paar sõna saaks rääkida, aga ta ei ole veel kohal. nii et alustagem nüüd küsimustega. härra Spolitis Lätist, kes istub äh, toolil seitsekümmend viis suur aitäh teile. suur aitäh teie täi-, täie, väga põhjalike ettekannete eest. Äh, proua Mannau ja härra Leandri. suur aitäh selle eest, et rääkisite, mida Prantsusmaa teinud on uute õigusloomeliste aktide vastuvõtmiseks. samas rääkides aga äh, väljakutsetest äh, algoritmidest, äh, siin ei ole küsimuse all ainult see, mis praegu oleks vaja ära teha, vaid ka on oluline see, mis äh, toimub tulevikus. välja, tihti jääme maha, sellepärast et äh, teadus läheb nii kiiresti eest ära, uuri-, teadusuuringud toimuvad nii kiiresti, me ei jõua järele. kas teil on soovitusi selle kohta, mida seadusloojad tegema peaks? kas meil on äh, vaja paremat haridust, näiteks paremaid konsultatsioone saadikutena, kuidas selle, selle eh, küsimusega eh, toime tulla. Eh, proua Marnau, te rääkisite Saksamaa kogemustest ning see toob mind selle juurde, et tegelikult äh, oleme jõudnud nii-öelda öövahi probleemi juurde liberaalistlikus süsteemis. ühest küljest te palute meiepoolset usaldust, aga samas meie eh, eh, valijad paluvad, eh, paluvad paremat kaitset enda andmetele. nägime, mis toimus Brexitiga, mis toimus Ameerika valimistega kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. kuidas on meil võimalik mitte visada last pesuveega välja? ja kuidas oleks võimalik see küsimus äh, lahendada, kuidas äh, kaitsta suuri metaandmete äh, baas, aitäh! suur aitäh küsimuse eest! nii, võtan korraga mitmeid küsimusi. järgmisena saab sõna härra Tšekk Sloveeniast suur aitäh. ma nõustun sellega, mida ütles eelkõnelenud kolleeg. meil on vaja kriitilist lähenemist ka poliitikutena, kui soovime mõista, mis tegelikult toimub. ma hindan kõrgelt ka prantslaste lähenemist. kvantum on äh, näide sellest, äh, et äh, ettevõtted võivad olla äh, Eh, võivad olla kooskõlas eh, uue eh, andmekaitsemäärusega. meil on vaja välja töötada alternatiivid minu meelest ning see, mida teeb Sifox näiteks Prantsusmaal, on see, kuidas asjade internetti paremini mõista. Neil on äh, olemas prügikast äh, ja masin hindab seda, kas see on täis või tühi. mitu korda nädalas on vaja seda infot vahetada. meil poliitikutena peab olema äh, arusaam sellest, mida andmete optimeerimine tähendab ja mida tarkvaratööstus meile ütleb. meil on vaja astuda tõsiseid samme, et tehisintellekti äh, äh, tehisintellekti kasutamine paraneks ning lõpetades äh, VKE-de küsimust, meil on majandus, äh, meil on ühistukooperatiive, meil on teisi kooperatiive, peame ka e-kooperatiivide kasutusele võtmist toetama VKE-d äh, juures, mis saaks selliseid küsimusi paremini lahendada. nii et minu küsimus on ilmselt suunatud kvanti esindajale kuidas te oma toet-, kogemustele toetustes toetaksid asjade interneti arengut äh, andmete minimeerimisel. suur aitäh suurepäraste küsimuste eest. kaks kolleegi soovib veel sõna. Äh, kas äh, lubate mulle väikese pausi teha? meil on suur heameel vastu võtta siin Euroopa Parlamendi presidenti Antonio Tajanit, kes on väljendanud suurt huvi meie komisjoni töö vastu, eriti puudutab see andmekaitsepaketi rakendamist ning äh, ta tahtis lihtsalt äh, paariks minutiks äh, sõna saada, et teid tervitada ja ma olen talle väga tänulik selle eest, et ta meie vastu nii suurt huvi tunneb. aitäh teile, palun jätkake. tere pärastlõunat kõigile, suur aitäh härra esimees, kallid kolleegid Euroopast Parlamendist ja liikmesriikide parlamentidest, mul on väga hea meel täna teid siin külastada, et äh, alustada esimest parlamentidevahelist kohtumist andmekaitse küsimustes. andmekaitsepakett on, on äärmiselt äh, oluline alus äh, tugeva õigusraamistiku ülesehitamiseks, et kaitsta meie äh, valijate eraelu. arvan, et see on eeskuju tervele maailmale. olen veendunud selles, et äh, pärast mitmesuguseid äh, läbirääkimisi on suudetud leida tasakaal innovatsiooni ja, ja teiselt küll, teiselt poolt valijate eraelu vahel ja see hakkab, äh, see määrus hakkab kehtima kümne päeva pärast ning selleks peab olema äh, kõik äh, ettevalmistustööd tehtud, et kaitsta kodanike eraolu kogu Euroopa Liidus ning samuti tuleb garanteerida õiguskindlus ettevõtete jaoks. tegemist on klassikalise näitega selle kohta, kuidas üritatakse digitaalplatvorme äh, Eh, kasutusse võtta, et meie eraelu kaitsta. veebihiiglased peavad olema teadlikud eh, sellest, et jälgime seda, kuidas nad meie andmeid eh, kasutavad ja ka peavad teadlikud olema sellest, et vastutavad avaldatava sisu eest. vastu, vabadus ei käi ilma vastutuseta. mul on väga hea meel selle üle, et meie komisjon otsustas juuni algusest korraldada seitse eh, kuulamist eh, eh, huvitatud osapooltega liiba, libekomisjonis, AFCO õigusasjade komisjonis annab see võimaluse põhjalikult analüüsida Facebooki skandaali tagajärgi. see on oluline käivituspunkt olulistele protsessidele Euroopas. oleme kutsunud siia ka härra Zuckerbergi Euroopa Parlamenti ning ka teisi Facebooki eksperte oleme siia kutsunud, üritame kokku panna eh, kokkulepet Euroopa Parlamendis ja eh, üritame kokku võtta Facebooki ajalugu ja selle mõju Brexitile, USA valimistele ning see aitab meil ka ette valmistada head valimiskampaaniat enne kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi valimisi. koostöö liikmesriikide parlamentidega on võtmetähtsusega, kui soovime tugevdada Euroopa kodanike õigusi, selleks on libekomisjoni ja teie vaheline koostöö väga oluline, see on oluline meie tuleviku jaoks ma toetan südamest Euroopa Parlamendi liikmesriikide parlamentide vahelist koostööd, arvan, et see on oluline ka meie põhimõtete kaitsmiseks, aitäh, et te tulite Brüsselisse ja külastasite Euroopa Parlamendi. Eh, härra eh, president, soovin teid tänada teie eh, külastuse eest meie komisjoni ja selle küsimuse arutamise eest meiega. He is a very good Sherman, Mr härra Moraes on hiilgav esimees. ja meiega tu-, juurde tuli ka härra Albrecht, härra raportöör. nii et äh, suur aitäh teile suur,, suur-suur tänu. kõike head, kaunist päeva kõigile. So colleagues, that's the kind of kolleegid, sellised katkestused meile meeldivad siin komisjonis. esitati kaks suurepärast küsimust äh, kolleegide poolt äh, ning äh, jätkame nüüd küsimuste äh, esitamist. järgmisena saab sõna härra Rojo Hispaaniast. suur aitäh, äh, härra esimees. proua Marnau tõesti tõstatas väga tähtsa küsimuse, see puudutab määruse mõju teadusuuringutele, eriti puudutab see äh, biomeeride teemalisi uurimusi. Hispaanias on see teema, mis on tekitanud väga põhjalikke aru, arutelusid, samuti ka äh, arutelusid äh, arstide seas, et kohaldada liikmesriikide õigussüsteemi uuele määrusele ning küsimus on nüüd siis selles, Eh, kas see tekitab probleeme teadusuuringute arenguks. tundub, et eh, probleeme ei ole ning eh, see samas aga annab see võimaluse erinevate garantiide abil liikmesriigid oma, neil oma õigusloomes määrusest kõrvale hiilida. see tähendab seda, et liikmesriigid võivad kehtestada piiravaid et me piiranguid teadusuuringutel, eriti biomeeride kasutamise osa ning ma tahaksin nüüd küsida raportööride arvamust ja tahaksin kuulata ka seda, millised kogemused on teistest liikmesriikidest. teame, et näiteks Saksamaal kohaldusseadus äh, näiteks puudutab äh, konkreetsete andmete kasutamist ja säilitamist biomeeriliste andmete juures. tahaksin ühesõnaga teada, täpsemalt midagi selle küsimuse kohta. suur aitäh teile. järgmisena saab sõna härra Kopriva Tšehhi Vabariigist. suur aitäh teile, härra esimees, loomulikult Tšehhi Vabariigis oleme selle küsimusega samuti tegelenud meil on ka olnud äh, raskusi alustamisega, puudus tegelikult äh, meetod äh, ning küsimusi oli ka selles osas, kuidas seda, see õigusloomet rakendada ning kuidas kasutusele võtta uusi meetmeid. me pöördusime konsultantide poole. eile öeldi, et see on äh, vabakutselistele freelance idele äh, ja VKE-dele äh, problemaatiline see uus lahendus, aga samas nägime, et tegelikult polnud seal midagi nii hirmsat. oleme osa olukorda selgitanud kodanikele, mistõttu kodanikud mõistsid, et äh, isikuandmed on selline valdkond, millele tuleb tähelepanu pöörata. näiteks ka nagu ka ID-kaartidele. Äh, äh, kodanikud peavad aru saama, et isikuandmeid ei saa lihtsalt niisama avaldada ning tuleb pöörata tähelepanu sellele, et Facebook, Google ja teised Äh, kasutavad meie andmeid, peame kontrollima, kuidas nad seda teevad. ning äh, riik peab samuti olema läbipaistvev, tuleb austada kodanike õigust eraelule, äh, see puudutab ka erasektorit ning see on, need on kõik sellised tahud, mida tuleks arvesse võtta ning Äh, peame siis mõtlema selle peale, kes ja kuidas neid andmeid äh, kasutavad. aitäh, tänan tähelepanu eest. suur aitäh ning äh, pöördun nüüd kõnelejate poole, et nad meile vastaksid. anname kõigepealt sõna härra Leandrile ma räägin kõigepealt äh, kunstiintellektist, jah, loomulikult on meil vaja äh, rohkem äh, teadlasi, aga meil on samas parimad teadlased selles maailma nurgas ja mõned nende seast olid just tehisintellekti loojad. oluline on see, et me suudaks neid hoida Euroopa ettevõtetes tööl, selleks on väga lihtne võimalus, meil on vaja eetilisi väärtusi austavat ettevõtet, et me saaks äh, siis äh, teadlasi, uurijaid ettevõtetesse meelitada, äh, et me, et teadusuuringud oleks võimalik läbi viia. kui te olete nagu meiegi suur andmeettevõte siis eh, peate te suutma üles ehitada taristu eh, kunstintellekti kasutamiseks ja teil on vaja selleks ka eh, piisavalt vaite. selleks on meil võimalik ligi meelitada inimesi, kes oleks muidu läinud Facebooki või Google'isse tööle. seega näiteks Prantsusmaal, kus Facebook on äh, äh, näiteks Facebookis on avatud, äh, Facebook avas Prantsusmaal uurimiskeskuse. Nad üürivad et, hoone Prantsusmaal ja ütlevad, et tegelevad nüüd kunst, tehisintellekti arendamisega ja et neil on väljatöötamisel äh, analüütiline süsteem. Äh, ja siis nad olevadki selliste mõtete peale nagu Cambridge Analytica äh, teavitamine. meil on vaja koolitusele, teavitusele kulutada, meil on vaja teha kõik selleks, et meie insenerid ja teadlased töötaks võimalikult suure andmehulgaga, võimalikult hea tehnoloogiaga, see on äärmiselt tähtis. aga pea, lisaks sellele on meil vaja eh, võimaluse töötada Euroopa väärtustega ja neile see väga-väga meeldib. Nad soodavad, tahavad töötada ettevõtete jaoks, kes, kellel on kõrged teoreetilised väärtused ja Euroopa väärtused on sellised nagu inimõigused. me ei räägi siin lihtsalt mit, niisama, vaid räägime sellest, eh, millele meil kõigil peaks õigus olema ning andme äh, kaitsemäärus eh, muudab seaduseks selle, mis seni on olnud ainult eh, üldine avaldus. seega on tähtis, et me hakkaks investeerima ettevõtetesse, kes täidavad Euroopa seaduseid, see on oluline, sest meil on vaja äh, uusimat tehnoloogiat, kuid ärge arvake, et et rahastades ainult haridust, on võimalik need inimesed tuua äh, Eh, Euroopa ettevõtetesse. jah, meil on vaja haridust, loomulikult meil on vaja tehisintellekti, kuid eelkõige on meil vaja investeerida oma ettevõtetesse, juhul kui nad äh, meie väärtuseid austavad, nii palju haridusest. ja lasen äh, teistel kolleegidel äh, vastata ülejäänud küsimustele, nagu näiteks biomeditsiinilised uuringud. ma sooviksin samuti ütleb proua Marnau. ma tahtsin äh, rääkida selle öövahi asjast. me ei tööta teadlastena vaakumis. me oleme andenekontrollijad, kui te, te, me töötame andmetega, siis äh, meid seovad eetilised nõudmised, vast-, meid seob artikkel kaheksakümmend üheksa, mis on seotud teadusuuringutega. arvan, et äh, peaksime sisse viima reeglid, mis on olemas juba meditsiinivaldkonnas, ehk siis kohustuslike, suurt, kohustuslike teadusuuringute projektide eh, ülevaatamine, eh, sest eh, nagu te mäletate, Cambridge Analytical oli teadus uuringutel põhinev ligipääs Facebooki andmebaasile. ei saa lihtsalt nii, et öeldakse, et teadusuuringute eh, nimel saab ükskõik millele ligi pääseda. Eh, ka sellel puhul tuleb eh, andmekaitse põhimõtetest kinni pidada. nüüd tulles Hispaania esindaja küsimuste juurde, andmekaitsemääruse nõuded võiks olla palju karmimad, kui me räägime näiteks Blue Skyst, kus on palju, palju andmeid ning uurijad isegi ei ole kindlad, mida nad otsivad korrelatsioonidega seoses ning arvan, et EPS-id, EPA-d eh, peaks, eh, pead kokku panema, mõtlema selle peale, mis asi on eetiline vastutustundlikkus ning kuidas andmekaitsemäärused eh, saaks edasi tõlgendatud, sest arvan, et need on olulised meie ühiskonna edasiseks arenguks ja rääkides asjade internetist, kui nüüd selgelt rääkida, siis no, siin võib sama öelda eh, eh, meditsiiniandmete kohta ja nii edasi. Netatmo, ma ei tea, kas te olete kuulnud sellest, see on äärmiselt huvitav ettevõte, nad müüvad eh, atmosfäärilist objekti, mida võib kodus pidada ja see annab teile informatsiooni õhureostutuse ja muu sellise kohta. Nad on umbes miljon sellist toodet müünud igal pool üle maailma. kui olete Netatmuga ühendatud, siis eh, võib öelda, et äh, äh, sest meie ümber kõikjal on esmatmo. Eh, ja mõte on nüüd selles, et eh, kui te mõtlete kogu selle andmekogumise peale, on selle kogumiseks kaks võimalust. kõigepealt teil on ligipääs eh, kõigile, siis teil on ligipääs kõigile netatmoole, kõigile klientidele, kes on ostetud, kes on selle ostnud, me saame teada, mis on inimese kodus temperatuur, mis ta teeb, kas ta on sees või väljas, kas äh, Äh, õhk on soojem, sest äh, nad võimlevad kodus. peab mõtlema selle peale, mida inimesed äh, teevad. aga samas, <clears throat> et, et samas näeb andmekaitse määrus ette, et kõik need andmed tuleb kõigepealt anonüümseks muuta ning tegelikult on vaja andmeid teada ainult, andmeid teada ainult ilma kohta, et mis, kui soe väljas on. ja pärast seda on võimalus lihtsalt anda konkreetne info konkreetse temperatuuri kohta konkreetsel tänaval. meil on võimalik sedasama põhimõtet rakendada kogu asjade interneti kohta meil on võimalik mängida paljude andmetega, mille, mida võib koguda kogu asjade internetist. näiteks Quantis eh, on meil H2I-ga eh, side Itaaliasse eh, on, on elektriteenuse osutaja, kes kogub andmeid Itaalia põhjaosast ja Milanost. meil on kogu andmed, kui me andmekaitse määrust ei järgi siis me saame, võiks teada seda, kas me, kas te olete trammis, muuseumis või kusagil mujal. aga äh, kui, aga kui, kui saame neid, äh, äh, kui, mis saab neist andmetest, kui me ei tea, kes te olete? me teame siis lihtsalt seda, et muuseum on avatud. see ei ole midagi, kuidagi seotud teie isiklike andmetega, selline võimalus on väga oluline, selline äh, infoplatvorm, mis alustab oma tegevust anonüümseks muutumiseks. see, seda võib rakendada kõigi eurooplaste, kõigi maailma kodanike ja e, puhul e, meil on võimalik andmeid kasutada teadmata, e, kellele need tegelikult kuuluvad, arvame, on oluline suhestuda äh, Äh, selle direktiiviga just niimoodi, meil on võimalik andmeid kasutada ilma, et äh, seda isiklikuks muudame ning mis puudutab nüüd äh, biomeditsiinilist teadusuuringut, siis, siis siin öeldud, et see on isegi halvem, ma lähen nüüd äh, prantsuse keele peale üle, sest ma ei taha inglise keeles vigu teha. minu jaoks Kanti jaoks eh, ja eh, kõigis asja puutuvates inimeste jaoks. meil on insenerid, eh, teadus, teadlased, kes tegelevad andmekogumisega ja andmete analüüsima. kas te arvate, et insenerid on võimelised aru saama, kas mõni rakk on vähirakk või mitte või tuleb arstidel lasta see üle lasta? igal andmel on oma spetsialistid. me peame need spetsialistid koguma ühele e, platvormile, mis e, aitaks e, koguda asju, mis on omavahel seoses ning see aitab tööd teha arstidel haiglates ning teiseks, kus maailmas on kõige rohkem isikuandmeid, parimad meditsiinilised andmed inimeste kohta maailmas, Euroopas? Euroopas. Prantsusmaa näiteks, eh, Prantsusmaal on parimad meditsiiniandmed kättesaadavad kogu maailmas. küsim-, tänu sellele, et need on anonüümseks muudetud, lubame, lubame Prantsusmaal neid andmeid vaadata ning eh, tehisintellekti andmete osas olla maailma tipus ja saata need andmed tagasi meie spetsialistidele. ärge arvategi, ärge äh, arvake, et te elate tuhat aastat, sellepärast et te saadate oma andmed Google'ile, see on jama. me peame need andmed saatma inimestele, kes, äh, äh, kes nende andmed kasutada oskavad. Silicon Valley's ei ela keegi tundigi kauem oma surmatunnist. seega tööd peavad tegema kõik need, kes kes nende andmetega äh, õigesti oskavad ümber käia, et äh, meie äh, andmeid ei müüda edasi meie ähm, kindlustusfirmadele või pankadele, vaid need andmeid säilitatakse ja kasutatakse ainult sellel puhul, kui te olete haiged. vastasel korral meie Eh, puuetega lastel on juba algusest peale eh, eh, nõrgem olukord, sest nende andmed on kõigile kättesaadavad. me saame kasutada massiliselt tehisintellekti ilma, et me peaks täpselt teadma, kelle kohta need andmed käivad ja see on tegelikult iseenesest väga lihtne. nii et palun ärgem lõhestagem andmekaitse määrust riigide kaupa, sest vastupidi, kui me kaitseme, kaitstes kõiki meie tarbijaid, on meil võimalik kiiremini edasi liikuda ning see aitab meil ka edumaad säilitada meditsiinivaldkonnas, sest me kasutame neid, austades sealjuures inimeste õigust eraelule. Te oleks võinud poliitikaks hakata, ütleb esimees. Medina. Depends what party. I shouldn't encourage you. Working next these year. Day, these and days, the you, year never, after. you never know these days um,. Okay. jah, sõltub muidugi teie erakonnast, ma ei peaks teid igaks juhuks julgustama. jah, rääkisite pikalt ja elegantselt, aga nüüd meil on veel kaks küsimust jäänud siia saali. kas äh, jah, võtame need küsimused kohe praegu ära, sellepärast et pärast räägime politsei andmekaitse direktiivist ja Paul Brightpath ei saanud samuti sõna veel siiani, kaks küsimust kõigepealt ja siis annan sõna Paul Brightpathile. Äh, Hispaaniast äh, ja kaks Hispaania esindajat, kõigepealt äh, härra Mark Teledano. suur aitäh! me kuulasime suure huviga Äh, kõnelejaid ning järeldus on see, et praegu on toimumas äh, protsess, äh, mis väga suuri jõudusid peab suutma ohjeldada. ettevõtteid, kellel on tohutu andmete hulk kogutud, mis annab neile meeletu suure võimueelise võrreldes kodanike ja ka riikidega. Euroopa ajalugu on tegelenud pidevalt riigi pädevuste kärpimisega, et et neil ei oleks piisavalt äh, liiga palju andmeid kodanike kohta, kuid nüüd on need andmed läinud eraettevõtetele, kellel on kommertshuvid, mitte ainult teenuste osutamishuvid ning neid võib, äh, nad võivad kasutada neid andmeid kodanike vastu. olen täielikult nõus sellega, mida siin öeldud on, aga arvan, et on tähtis ka see, et äh, määruse kohaldamisel peab meil olema selline instrument olemas, mida saaks juhtida Euroopa Parlament Eh, kus me saaks näha, kuidas igas riigis võetakse vastu eh, eh, enda õigusaktid, et oleks näha, milliseid uuendusi on sisse viidud ning algsest projektist lõpliku vastuvõtmisena, see oleks hea vahend nende riikide tuvastamiseks, kes ei ole selle tööga algust teinud ning aitaks välja töötada määruse arendamiseks äh, uued äh, võimalused. ning mis puudutab meditsiiniküsimusi, siis äh, äh, mina inimesena, keda võib tabada ka mingisugune haigus, ma olen mures selle kohta, kuidas minu andmeid võiks kasutada ja tahaksin teada samas, kuidas võidakse neid kasutada teadusuuringute arendamiseks ning Eh, eh, kui oleks võimalik kasutada andmeid eh, anonüümselt, siis oleks äärmiselt tõhus meede majandus me,, meditsiini arendamiseks. ma tuleksin tagasi, ütleb proua Vindel, meditsiiniküsimuste juurde ning teavitatud nõustumise juurde ning äh, selle juurde, mis selle küsimusega on otseselt seotud. siin ei ole mitte ainult äh, vaba ja informeeritud otsuse langetuse kohta, äh, sest äh, see kõik võib pöörduda meditsiiniuuringute vastu. praegune äh, Eh, projekt ei ütle midagi teadusuuringute kohta tervishoiu valdkonnas. Hispaanias kaks tuhat seitse võeti vastu sellekohane seadus ning määrus võimaldab laiapõhjalisemalt eh, tõlgendada teadusuuringute eesmärki, mis vajab eh, nõusolekut, mida praegune, mida praegune määrus ei maini. on räägitud ka teaduse eetikakomiteede loomist ning kui üritatakse eh, tervishoiuõiguse muutmist, siis minu meelest ei ole küll ausalt öeldes eh, isikuandmete kaitsemäärus õige koht selle tegemiseks. ja kuna on näha, et praegu ei osata neile probleemidele lahendusi leida, aga praegusel hetkel tegeleme me õigusloomega ja valmistame ette et, eh, uusi seaduseid, praegu esitame muudatusettepanekuid, nii et, eh, nii et eh, see, mis te meile praegu välja pakute, on meie jaoks natuke liiga hilja. arvan, et on, oleks vaja tehagi selleks, et võetaks vastu hea uus seadus, mis suudaks sellised probleemid juba kiirelt lahendada. Okay, thank you. Um, starting with Mr. Breitbart, please. Thank you, Mr Chairman and thank you to the members. kõigepealt härra Breitbart, suur tänu, härra esimees, suur tänu liikmesriikide parlamentide liikmetele küsimuste eest, võib-olla siis teadusuuringud äh, meditsiinivaldkonnas äh, nimeti te ei, ei tee selles valdkonnas väga palju tööd, kuid äh, tegelikult isikuandmete kaitse üldmääruses oleksid põhjenduspunktid kasulikud selles valdkonnas. kõik, mis puudutab teadusuuringute reguleerimise ala ulatust, Äh, ja nõusoleku ulatust, siis tegelikult põhjenduspunktid annavad päris palju manööverdamisruumi, selle asemel, et hakata uusi õigusakte ülepeakaela vastu võtma, tuleb kasutada ära ka põhjenduspunktide äh, maksimaalseid võimalusi, et tõlgendada isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid, eriti meditsiinivaldkonna teadusuuringute puhul võib anda äh, heakskiitu laiemalt, ilma täpsemalt teadmata, mida see meditsiiniline teadusuuring tähendab, äh, seda on väga raske teha, kui sa pole selle eriala inimene, minul isiklikult oleks see väga raske ja ja sama puudutab ka andmeid, mida on selle teadusuuringu jaoks siis vaja. nii et äh, ma arvan, et isikuandmete kaitse üldmäärus annab äh, päris palju paindlikkust, kui asju tehakse õigesti, läbipaistvalt ning eetiliselt. ja siit võib tekkida võivad tulla raskusi, kui tegemist on suuremate ettevõtetega, kes ei kasuta võib-olla andmeid eetiliselt või ei ole oma lähenemisviisis täiel määral eetilised, ehkki nad on oma eetikanõukogu võib-olla loonud või kasutavad sõltumatuid järelevalveorganeid viimase aasta teadusprojektid on ka legitiimse huvi osas, mida tegime eraelu puutumatuse tulevikufoorumiga koos. oleme näinud siis seda, et mitmed andmekaitseasutuste otsused on äh, demonstreerinud, et äh, mida suurem on organisatsiooni soon, seda suurem on nende vastutus andmekaitsesubjektide informeerimisel. nii et ettevõttest äh, sõltuvalt see vastutus ka erineb. ja siis liikmesriikide õiguse Äh, kaardistamine, see, sellega me tegeleme oma uuringuprojektides, nimiti jälgib seda, millised on siis rakendusseadused ja me tõlgime nad ka inglise keelde kohe, kui need on vastu võetud ja kindlasti kolleegid ootavad just praegu Prantsuse seaduse viimast versiooni, et see võimalikult kiiresti ära tõlkida. ja kiiresti saavad sõna ka äh, proua Marno ja härra Leandri, aga tehke tõesti lühidalt, sellepärast et me peame oma tööga edasi minema. pean siin nõustuma Paul Breitbarthiga, me ei peaks ülepeakaela hakkama uusi õigusakte vastu võtma ja konkreetselt biomeditsiini valdkonnas, see oleks liiga ennatlik mulle meeldiks, kui me kõigepealt näeksime, kuidas isikuandmete kaitse üldmäärust üldiselt tõlgendatakse, kuidas tõlgendatakse selle nõudeid äh, suurandmetega seoses, äh, avatud taeva uuringutega seoses. ka biomeditsiini valdkonnas ja tegelikult äh, kindlasti me räägime selles kohtumise osas tehnoloogilisest innovatsioonist, nii et tegelikult kui päris aus olla, siis ma tahaksin teisigi lahendusi, mis tugineksid nõusolekule, mis ei oleks ainult biomeditsiini valdkonnast, mis kasutaksid anonüümiseeritud andmeid, nagu näiteks eraõppimine, kus on äh, ai anonüümiseeritud andmed kaasatud, kõik kõike seda tahaksime põhjalikumalt äh, jälgida, analüüsida, kui näha ka, enne kui me otsustame, kas sellisest üldisest heakskiidust on kasu. ja tööstusseisukohalt ütleb äh, härra Leandri anonüümiseeritud andmete baasil äh, juba tegutsetakse, see on olemas ka meditsiinivaldkonnas. seda tehakse eetiliselt, austates isikuandmete kaitse üldmäärust, kui kohe, kui jõudsite ka andmed jõuavad haiglasse, teie arstini, äh, ekspertide kätte, siis nemad äh, võivad neid andmeid kasutada ja isikupärastatult, äh, nii et teid parimal võimalikul moel ravida. juba seda tehakse. suur tänu meie kõnelejatele suurepäraste panuste eest ning kallid kolleegid, aitäh selle väga suure väga huvitava arutelu eest. nüüd siis meie tänase ürituse neljas osa, mis käsitleb politsei andmekaitse direktiivi ning paluksin esinejatel tulla siia poodiumitele, poodiumile politseidirektiivi peetakse selliseks teiseks osaks andmekaitsepaketist, mis on pisut tähelepanu alt kõrvale jäänud, aga tegelikult on te tegemist olulise paketi osaga ning minu enda fraktsioon nägi kõvasti vaeva, et see direktiiv jääks isikuandmete kaitse üldmääruse paketti ja omal ajal aeti sellele kõvasti sõrgu vastu nõukogus aga loomulikult tegemist on väga olulise instrumendiga, millega taotlete, millega pakutakse ühetaoliseid eeskirju andmete töötlemiseks õiguskaitseasunduse poolt nii sisetingimustes kui ka piiriüleses koostöös. see on seetõttu väga oluline osa paketist ning ma tean, et me kõik oleme küll väsinud, aga loodetavasti tänase ürituse viimase osa käigus õnnestub meil suunata oma tähelepanu ähm, isikukaitse andmete, isikuandmete kaitse üldmääruse ning politsei andmekaitse direktiivi rakendamisest omavahelistele seostele. kõigepealt on meie ees Kristjan Viises Vanberg, Taani riikliku politsei andmekaitseüksuse juhataja, Oliver Mikol, Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi andmekaitseüksuse juhataja ja, ja Maia Smoltšik, Berliini andmekaitse ja teabevabadusvolinik. kõigepealt saab sõna härra Kristjan Viises Vanberg, maksimaalselt kümme minutit, palun, härra Vanberg härra Svanberg, palun. maksimaalselt kümme minutit, palun. ja tere tulemast teile kõigile. suur tänu, äh, esimees Moraes, suur tänu Kodanikuvabaduste Komisjonile selle kutse eest täna siia, et ma saaksin rääkida teie ees politsei andmekaitse direktiivi rakendamisest äh, õiguskaitseorganite poolt. ja see oli, nagu te teate, üks eeltingimusi, mis aitas tagada selle, et Taani sai jääda Europoliga tihedalt seotuks. meilt eeldati, et politseidirektiivi hakatakse jõustama enne esimest maid kaks tuhat seitseteist ja sellest lähtuvalt katsuksingi siis täna Taani kogemusi teiega jagada. me oleme seda praktiliselt kasutanud niisiis juba aasta. ja sissejuhatuseks vabandaksin teie ees, ütleksin, et olen ametnik ja seetõttu poliitilistes küsimustes ma oma hinnangut alla ei saa, anda ei saa. ma ei saa vastata küsimusele, et kas on politsei direktiiviga saavutatud õige tasakaal erinevate kaalutluste vahel, mis tulevad mängu siis, kui õiguskaitseorganid töötlevad isikuandmeid ja lisaks võin Kodanikuvabaduste komisjonile öelda, et minu kogemused põhinevad ka sellel, et olen ennem töötanud Taani andmeinspektsioonis, pärast seda olen töötanud ametnikuna Justiitsministeeriumis ja Justiitsministeeriumis töötades osalesin ka andmekaitsepaketi aruteludes, läbirääkimistes ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Taani eesistumise ajal nõukogus toimunud läbirääkimistes täna olen ma Taani riikliku politsei andmekaitseüksuse juhataja, meil on üksteist töötajat, me toetame kogu Taani politsei äh, andmekaitsega seotud reeglite vallas tehtavat tööd. ja kui te tahaksite, siis äh, kui ma pöörduksin tagasi selle äh, isikuandmete kaitse juurde, siis üldiselt mul on äh, selline tunne, et õiguskaitseorganitel on kõik eeldused olemas, et kaitsetase oleks kõrge. ma olen kaks aastat töötanud Taani politseis selle teemavaldkonnaga ja töötajad on üldiselt oma vastutusest teadlikud. Nad teavad, et nad peavad tagama seda, et andmeid tuleb eeskirjade põhiselt töödelda ning teha seda õiglaselt ning proportsionaalselt. ja mul on on tunne, et politseitöötajatel on põhimõtteline arusaam sellest, et andmed peavad jääma konfidentsiaalseks nii äh, uurimise äh, huvides kui ka indiviidi isikupuutumatuse kaitse seisukohast ja üldiselt äh, poli-, on andmekaitsel ja konfidentsiaalsusel otsene seos ähm, politsei põhiülesandega äh, ja uurimise valdkonnas ning isikupuutumatuse kaitsega. ja need reeglid, mida seaduses on kehtestatud, muidugi on järgimiseks, see on ka selge. see ei tähenda muidugi seda, et politseidirektiivi sätted ei tähendaks tähtsat ülesannet ja uut ülesannet meie jaoks. tahaksin rääkida direktiivis ka teavitamise, direktiiviga seoses ka teavitamiskohustusest. me peame informeerima inimesi sellest, et isikuandmeid töödeldakse politseis. see on olnud tegelikult Euroopa Liidu andmekaitse direktiivis olemas juba tuhande üheksasaja üheksakümne viiendast aastast alates, aga õiguskaitse valdkonnas on see õigus uus. tegelikult võib olla üsna raske tõmmata selget piiri selle vahele, kus täpselt peab äh, seda infot edastada, millal tuleb seda teha kodanikule, et äh, politsei, et tema andmed on politsei uurimise objektiks. selge on see, et äh, raske on uurida kuritegevust, kui sellest tuleb kurjategi-, potentsiaalset kurjategijat või uuritavat isikut informeerida. ja seda on ette nähtud samuti politsei andmekaitse direktiivis, seda võib edasi lükata ja ma eeldan, et selle paikapanemine, millal täpselt see teavitamine peab toimuma äh, uurimise protsessis, on üks põhiteemasid, millega tuleb järgnevate aastate jooksul tegeleda. Taanis oleme me püüdnud direktiivist kinni pidades töötada selle nimel, et üldisemalt informeerida sellest, kuidas politsei töötleb isikuandmeid, teeme seda läbi oma kodulehekülje, seades üles plakateid politsei Äh, ringkonnatesse, politseijaoskondadesse selle kohta, kuidas andmeid kasutatakse, õiguste kohta, kuidas siis inimesed saavad kaebusi esitada ja täiendavat infot koguda. ja veel üks teine oluline valdkond, milles politsei andmekaitse direktiivil on väga suur tähtsus, on suurandmete kasutamine. nii nagu ka muu ühiskond, politsei, ametivõimud samuti on seotud kõikide nende võimaluste ja riskidega, mis kaasnevad suurandmetega. Taani politsei hinnang kasutades ka Europoli kogemusi äh, andmekaitse määruse valdkonnas, et tõhus ja kaasaegne andmete kasutamine on eelduseks, et me ühiskonna ootustele suudaksime vastata, mida meile esitatakse. selge on see, et suurandmete kasutamine, kus on isikuandmed, esitab aga suuri nõudmisi mitte ainult politseiorganitele, vaid ka nendele, kes töötavad välja neid vahendeid, mida on vaja andmete analüseerimiseks ja töötlemiseks. ja selles mõttes on politseidirektiivil olnud juba väga positiivne mõju andmekaitse seisukohast. juba see asjaolu, et äh, meie Taani politsei suhtes kehtiv õigus seab meile selgeid nõudmisi, äh, muudab dialoogi ka selliste rakenduste väljatöötajatega kergemaks meie jaoks ja veelvane näide sellest, kuidas politsei andmekaitse direktiiv on meie praktilist reaalsust muutunud, on siis väljakutse, väljakutse, mis on seotud erinevate äh, õigustike, erinevate reeglite kindlaks määramisega, mis äh, kehtivad. meil on erinevad reeglid ühis- koostööks ja nii edasi, väga raske võib olla mõningates olukordades selgeks teha, kas andmete edastamise puhul tuleks lähtu, lähtuda isikuandmete kaitse üldmäärusest, politsei andmekaitse direktiivist või üldse mingisugusest eraldi õigusaktist. millised äh, eeskirjad kehtivad, eeldab äh, eeskirjade tõlgendamist, eeskirja andmete töötlemise tõlgendamist ning äh, erinevate töötlejate eesmärkide määratlemist ja meile tundub, et politseiorganid, äh, õiguskaitseorganid ning andmekaitseorganid peavad üheskoos leidma praktilised ning läbipaistvad lahendused nendele olukordadele. see on oluline nii ametivõimudele, äh, kuid ta aitab tagada ka tarbijatele suurema arusaamise sellest, millised reeglid kehtivad ning millised õigused neil on suur tänu, härra Moraes, see on, ma loodan, et minu ettekandest on kasu libekomisjoni edasisele tööle ning olen valmis loomulikult kõikidele komisjoni liikmetele, ka tehnilisematele küsimustele vastama, aitäh! suur tänu! ja nüüd läheme edasi, sõna saab Oliver Mikkal. suur tänu! härra esimees, suur tänu ka selle kutse eest tänasele üritusele. kõigepealt tahaksin oma esialgses sõnavõtus rääkida kolmest teemast ennekõike. selle uue õigusakti peamised elemendid äh, on, see õigusakt jääb äh, sageli tähelepanu keskmest välja, kesk, kuivõrd keskendutakse rohkem isikuandmete kaitse üldmäärusele, niisiis räägiksin peamistest elementidest, räägiksin äh, olulistest teemadest, ma ei hakkaks kõiki äh, artikleid ükshaaval läbi vaatama, vaid jooksin mõned olulised teemad välja ning räägiksin siis ka sellest, kuhu me tänaseks jõudnud oleme. sellepärast, et see direktiiv, selle direktiivi ülevõtmise ametlik tähtaeg oli kuues mai. esimene osa siis, see direktiiv on üks osa andmekaitsepaketist koos isikuandmete kaitse üldmäärusega, see võeti vastu mais kaks tuhat kuusteist ja ülevõtmise tähtaeg oli kuues mai kaks tuhat kaheksateist, ehk siis praktikas oleks see tegelikult pidanud olema kakskümmend viis mai koos isikuandmete kaitse üldmäärusega ning paljudes liikmesriikides nad lähtuvadki sellest kuupäevast, sellepärast et need kaks õigusakti on nende silmis paketid see õigusakt, see direktiiv asendab kahe tuhande kaheksanda aasta nõukogu raamotsuse, nii et äh, läheme siis kolmanda samba instrumendilt üle Euroopa Parlamendi ning nõukogu direktiivile, toimub äh, nii-öelda meie eeskirjade lissabonistamine, kui nii võib öelda. ja eesmärgid jäävad samaks, äh, kõrge isikuandmete kaitse kaitsetase, võttes arvesse õiguskaitse ning äh, justiitsvaldkonna eriolusid, nagu härra Svanberg meile just selgitas, ning eesmärgiks on ka sujuvam andmevahetus äh, õiguskaitseasutuste vahel, politsei ning justiitsasutuste vahel. ning äh, kolmas eesmärk on koostöö terrorismi ning tõsise kuritegu, tõsiste kuritegude vastase võitluse valdkonnas. peamised muutused raamotsusest võrreld-, noh, raamotsusega võrreldes on see, et räägitakse nii koduolukorrast, sisepiirriikidest ja piiriülesest tööst, nüüd keskendutakse rohkem piiriülesele tööle ning andmesubjektidel on suuremad õigused, ammutades õigust isikuandmete kaitse üldmäärusest, õigus teavitamisele, andmes juurdepääsusele, korra, andmete parandamisele, kustutamisele ning väga oluline element on ka otsene juurdepääs oma õigusele andmesubjekti jaoks. see tähendab seda, et inimene võib kohe minna ametivõimu juurde otse ja ainult siis, kui tema õigust piiratakse, peab andmesubjekt pöörduma andmekaitseorgani poole. otsene juurdepääs on väga oluline uuendus, seda varasemas raamotsuses ei olnud pilt on parem ka selles mõttes, et sisse toodi uus põhimõte, nii nagu isikuandmete kaitse üldmääruses, sellest räägiti juba varem, ehk siis äh, andmekaitse vaikimisi ja lõimkaitse. Äh, ja see toob siis vastutuse aruandluskohustuse ametivõimudele viia läbi andmekaitse mõjuhinnang, kui on potentsiaalne tõsine risk andmesubjektile, andmekaitse ametnik peab olema paigas kõikide pädevate allutuste puhul, välja arvatud kohtud ja teised sõltumatud äh, kohtuorganid, siis andmete rikkumistest teatamine, nii nagu isikuandmete kaitse üldmäärus ning kohustus pidada logiraamatuid, mis on äh, ehk siis üks kõige raskemaid väljakutseid meie jaoks, äh, kõige suurema, suurem väljakutse ametivõimude jaoks, sellepärast et see tähendab mõju nende infotehnoloogiasüsteemidele mis puudutab teavitamist, siis ta äh, otsene taotlus ametivõimude poolt on koostöö vallas kõige eelistatum kanal, aga meil on ka oma teised koostöövaldkonnad, mille jaoks on äritingimused. see on nüüd selline väga üldine kokkuvõte peamistest elementidest, aga tõstatakse nüüd siis mõned teemad, mille me oleme ise oma aruteludes liikmesriikidega määratlenud. mis puudutab reguleerimisala, sellest rääkis tegelikult ka härra Svanberg. direktiiv kehtib ametivõimudele, kes vastutavad äh, andmete töötlemise eest, see ei kehti ametivõimudele, kes peamiselt äh, aitavad kaasa õiguskaitse ülesannete täitmisele. ja see on väga oluline element. teine oluline element on see, et nii isikukaitseandmete üldmääruse politsei ja andmekaitse direktiiv kasutavad samu andmekaitseasutusi, see on väga positiivne tegelikult, et suurem osa liikmesriike on otsustanud, et kasutatakse sama andmekaitseasutust nii isikuandmete kaitse üldmääruse kui politsei direktiivi jaoks ja praegusel hetkel ainult Belgia on otsustanud teistsuguse lahenduse kasuks see aitab kaasa ühetaolisele lähenemisele ja ühiste põhimõtete rakendamisele mõlema õigusakti kaudu. mainisin varem logiraamatuid ja logiraamatud on tehniline teema, aga seda võib olla päris raske ellu rakendada, kui on olemasolev IT-süsteem paigas ning kogu selle süsteemi arhitektuuri tuleb hakata muutma, vaadata, kes konsulteeris milliseid andmeid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja sellepärast selle jaoks on ette nähtud pikem äh, üleviimise, ülevõtmise periood äh, kahe tuhande kahekümne kolmas aasta või isegi kahe tuhande kahekümne kuues aasta. mõningate liikmesriikide jaoks on äh, seda kergem ellu viia, sest nemad hakkavad süsteemi algusest peale üles ehitada, ehitama, aga teiste jaoks on just vajalik see pikem üleminekuperiood. oluline on ka see, kes teostab järelevalvet politsei andmekaitse direktiiv äh, ütleb, et äh, andmekaitse asutus ei äh, ole järelevalvajaks kohtute üle, vaid seda peaks tegema mõni muu sõltumatu justiitsasutus, küsimus on siis, kes see on ja see peab olema sama sõltumatu prokurör, kes on sama sõltumatu kui kohtunik, seda, selline süsteem on Itaalias, aga kõikides liikmesriikides see ei ole niiviisi, sellepärast et prokurörid ei ole täiel määral sõltumatud. ja andmekaitse äh, asutuse volitused on nõrgemad kui äh, siin kui isikuandmete kaitse üldmääruse puhul, aga oluline on see, et äh, need volitused peavad olema tõhusad, efektiivsed, korrektiiv, korrigeerivad, nõustavad äh, ja nii edasi volitused ja tegelikult väga paljud liikmesriigid on otsustanud andmekaitseasutusele anda samad volitused mõlema õigusakti äh, küsimuses, nii äh, üldmääruse kui ka politsei andmekaitse direktiivi küsimuses ja nagu ma mainisin sissejuhatuses, otsene juurdepääs andmesubjektile, andmekaitseorganitele, paljudes liikmesriikides tuleb muuta siis seniseid tavasid selles küsimuses. loomulikult me võime andmesubjektide õigusi ka piirata, see võimalus on olemas politsei direktiivis, teavitamisõigust, parandamisõigust võib piirata, aga kõikide piirangute puhul kehtivad oma piirangud, ei ole niiviisi, et saab äh, täielikult piirata kõiki andmesubjektide õigusi, mida on tehtud äh, paljudes liikmesriikides varem aga on ka erinevusi isikuandmete kaitse üldmäärusega. isikuandmete kaitse üldmäärus, millest räägiti siin väga põhjalikult, kasutab kuut õiguslikku alust andmete töötlemiseks. politseidirektiivi puhul on ainult üks seadus ja ei ole mitte mingisugust läbipaistvust, ehkki on õiglase töötlemise põhimõte, mis eeldab ka teatavat läbipaistvust andmete minimeerimise lähenemisviis on ka teistsugune kui isikuandmete kaitse üldmääruse puhul, siin räägitakse direktiivis äh, andmetest, mis ei ole liiased, mitte ei ole piiratud seda äh, absoluutselt hädavajaliku infoga, see annab pisut rohkem paindlikkust õiguskaitseasutustele. samuti õiguskaitse direktiivi puhul tuleb andmed kustutada või neid tuleb äh, korrapäraselt äh, üle vaadata, et hinnata, kas andmeid on vaja säilitada, see on ka selle direktiivi äh, ulatuse eripära. ja minu ette aruande viimane osa, kuhu me oleme siis jõudnud pärast kaheaastast üleminekuperioodi või ülevõtmise perioodi komisjonis, nii nagu isikuandmete kaitse üldmääruse puhul olid meil väga põhjalikud kohtumised, viisteist kohtumist on meil olnud liikmesriikide asutustega selleks, et andmekaitsepaketi ülevõtmist ette valmistada. nii isikuandmete kaitse määruse kui andmekaitse direktiivi õiguskaitse eesmärgil. ja artikkel kakskümmend üheksa andis eelmisel aastal oma arvamuse õiguskaitse direktiivi kohta eelmise aasta novembris ja siin on mitmed olulised suunised oluliste elementide osas, säilitamise ajapiirangud, erinevate kategooriate küsimus, Äh, logiraamatute küsimus ja nii edasi. väga oluline arvamus on see artikkel kakskümmend üheksa töörühma arvamus, mis on suuniseks ametivõimudele. kuhu me oleme jõudnud tänaseks? nagu ma juba ütlesin, suurem osa liikmesriike, tegelikult praktiliselt pooled, kasutavad sama vahendit äh, isikuandmete kaitse üldmääruse ning andmekaitse direktiivi äh, valdkonnas. tänaseks on ainult kolm liikmesriiki, Saksamaa, Slovakkia ja Leedu teatanud direktiivi ülevõtmisest ning äh, üldiselt on pilt äh, selline, et umbes seitse liikmesriiki äh, saavad valmis asjadega enam-vähem õigeks ajaks ja mai lõpu tähtajast peetakse kinni. mõned seitse umbes jäävad natuke hiljaks, saavad valmis juunis või juuli alguses ja siis on äh, terve rida liikmesriike, kus pole veel teada, kuidas asjadega läheb, sest parlamendi töö veel käib. oli ka liikmesriike, kus olid valimised, nii et see protsess on jäänud toppama. selline on siis asjade tänane seis ja loomulikult meie oleme võidelnud äh, siin e, siin liikmesriikide parlamentide seas selle eest, et võelge võimalikult kiiresti vastu ülevõtmiseks vajalikud õigusaktid. suur tänu, rääkisin liiga pikalt. jah, äh, ma vabandan, et ma pidin vahepeal äh, lahkuma, mul oli kiireloomuline telefonikõne mulle ja nüüd siis saab sõna Maia Smoltšik, kellel on samuti sõna kümneks minutiks, palun lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, ka mina sooviksin kogu südamest teid tänada selle eest, et saan täna siin teie ees rääkida, kui räägime nendest seadusandlikest sammudest ka riiklikul tasandil. see on väga oluline, et Euroopa Liidu tasandil vastu võetud õigusaktid tõepoolest jõuaksid ka jõustamisele riiklikul tasandil sellepärast äh, ongi oht, et äh, riigid klammerduvad enda harjumuste külge või siis kasutatakse liialt avalikustamise klauslit niimoodi, et see isegi vastu töötab esialgsele eesmärgile. mina ise olen Andmekaitseameti äh, juht Berliini ja Liidumaal ja võin rääkida ainult Berliini olukorrast, kuid ma arvan, et vähemalt Saksamaal Äh, puudutab see olukorda ka teiste järelevalveametite territooriumil. Berliinil ei, Berliinis ei ole siiani äh, direktiivi kaks tuhat kuusteist kuussada kaheksakümmend üle võetud, on otsustatud seda koos äh, üldmäärusega teha ja seetõttu ähm, arutatakse praegu parlamendis äh, ka kõike seda, mis seotub, seondub määrusega kaks tuhat kuusteist kuussada kaheksakümmend ja see puudutaks, puudutama kõiki alasid, kõiki valdkondi, ainult mingid konkreetsed valdkonnad, näiteks kinnipidamisasutusi puudustav puudutav peaks reguleeritama eraldi äh, seadusandlusega ja selle vastu ei saa ka midagi olla, kuid problemaatiline on siiski see, et äh, minu amet ei ole hoolimata mitmetest järelpärimistest äh, saanud võimalust tutvuda Berliini politseiseaduse või siis kinnipidamise asutuste seadusega selleks, et siis oma arvamust sellest kujundada, ei ole saanud sellele eelnõule ligipääsu minu meelest see on möödalastud võimalus, sellepärast et need asutused, mis tavaliselt äh, neid äh, tekste ette valmistavad, äh, neil ei ole piisavat, piisavaid teadmisi ähm, direktiivi kohta. eelmise nädala kolmapäeval esitati mulle andmekaitseseaduse eelnõu Berliini äh, liidumaalt ja siis eile, see tähendab poolteist päeva hiljem, leidis aset kuulamine äh, ka Berliini liidumaa parlamendi vastavas komisjonis, et nii, et nii väikse aja jooksul ei olnud võimalik kõikide detailidega tegeleda, aga ka lihtsalt äh, pinnapealselt selle tekstiga tutvudes võib juba välja tuua mõned problemaatilised aspektid äh, vastavalt äh, artiklile kakskümmend seitse lõige kaks äh, direktiivist peaksid järelevalveasutused omama õiguskaitse ja parandusvolitusi, ähm, kui te-, leiab aset rikkumisi, mis on seotud politsei või kohtuasutuste tööga ja see on äh, võimalik ainult siis, kui tegemist on siduva nõudega, aga Berliini äh, eelnõu puhul äh, seda eeldus, see eeldus ei ole täidetud, vastupidi, me näeme, et püütakse lahendada seda ebapiisavate vahendist, vahenditega ja kaebuste esitamise õiguse kaudu nii et see kindlasti neid puudusi ei kõrvalda ja sellega ei kohaldata ka Euroopa Liidu direktiivi. seda oleme me ka minevikus väga tihti näinud, sest meie aastatepikkune praktika näitab, et ähm, ametiasutused äh, tihtipeale ei võta meie järelpärimisi tõsiselt ja meie ettepanekuks oleks, et ähm, lähtutakse artiklist kakskümmend seitse lõikest kaks ähm, Euroopa Liidu direktiivist, ähm, mis puudustab, puudutab volitusi ja need aitaksid siis võidelda tõepoolest ka mõjusamalt andmekaitse äh, reeglite rikkumiste vastu, kuid me näeme, et äh, mitte lihtsalt ei ole neid arvesse võetud, vaid veel hullem, on, äh, sellega klammerdutakse lihtsalt praeguse eelnõuga vanade reeglite külge. kui nüüd äh, need reeglid selliseks näevad, jäävad, siis äh, ei äh, saa me neid uusi volitusi, mis on ette nähtud direktiivis kakskümmend kuus lõikes üks, me ei saa läbi viia oma järelevalve ülesandeid, ei saa neid enda kanda võtta ja see on seotud tegelikult äh, ka riikliku seadusandlusega, mis ei ole seotud mitte ainult Berliini liidumaaga, nii et selline ebapiisav reguleerimine on äh, arusaamatu, sest äh, sellega seondub veel ka ka see, et siin ei ole välja toodud mingit jõustamisreeglid, et isegi kui need volitused ähm, võimaldatakse, äh, oleks võimalik erinevaid ähm, korraldusi ähm, esitada, siis ei ole meil samas sunnimeetmeid võimalik rakendada. ja see puudutab äh, ka üldist andmekaitsemäärust. siin ei ole võimalik äh, jõustamist seega läbi viia. me oleme seda juba tegelikult ka mitmel korral avalikult kritiseerinud. Ähm, ähm, kui me räägime äh, artiklist äh, viiskümmend seitse ja räägime karistustest, milliseid karistusi on võimalik rikkumiste puhul kasutada Eh, siis me näeme, et ka siin on ebapiisavalt seda kõike reguleeritud. juba praegu eh, on ette nähtud seadusandluses eh, sunniraha rakendamine, kuid seda on võimalik ainult teatud rikkumiste puhul ning see ei saa igal juhtumi puhul olla mõjus meede me näeme, et äh, ei ole ette nähtud siin mingisuguseid karistusi ähm, andmekaitseseaduste rikkumise osas. nii et see kehtib äh, nii Berliini äh, liidumaa puhul kui ka andmekaitse üldmääruse rakendamise puhul nii et äh, hoolimata kõikidest äh, meetmetest äh, me näeme, et endiselt jääb püsima oht andmesubjektidele ja meie kui Järelevalveamet peaksime selles olukorras püüdma andmesubjekte aidata, kuid me näeme, et praegu vastavalt seadusandlusele peaksime vastutama nende andmete, nende andmete töötlemise puhul isikuandmete määrustikust kinnipidamiseks. me leiame, et oleks mõistlik andmete töötlemist läbi viia ka siis, kui Ehm, on tegemist siin andmesubjekti õiguste küsimusega ja isegi kui me ütlesime, et see tähtaeg, mis on mõjuhinnanguks välja toodud, on praegu väga lühike, et see kõik peaks olema ühtlustatud direktiiviga, kui me räägime nüüd läbipaistvusest ja andmesubjekti õigustega, siin Berliini seadusandja ehm, on ehm, mänguruumi vähendanud äh, mitte ainult võrreldes ähm, direktiiviga, vaid ka äh, üldise andmekaitsemäärusega. eriti siin andmesubjekti äh, kaitse osas ei ole kõiki võimalusi ära kasutatud ja praeguse seaduseelnõu kohaselt on olemas valdkondi, mille puhul andmesubjekt ei saa iseenda kohta informatsiooni ega saa ka infot selle kohta, milliseid andmeid ametid äh, on tema kohta saanud. nii et me näeme, et siin äh, sellised kontrolli põhifunktsioonid äh, on ebapiisavad ja veel üks väga oluline teema, mitte ainult minu, vaid ka teiste andmekaitseametnike jaoks Saksamaal. Te teate, et seaduslik ähm, et direktiiv toob järelevalveametitele uued ülesanded. meil on väga suur nõustamise vajadus ettevõtetele, teistele organisatsioonidele. nii et me näeme, et kõik järelevalveametid praeguste ressurssidega ja taristuga, see kõik ei piisa selleks, et tõhusalt andmekaitse üldmääruse ning äh, ka direktiivi osas nõustada, me näeme, et kõik on praegu lootusetult ähm, väheste ressurssidega, peavad äh, selle ülesandega hakkama saama. ja meie järelevalveametina äh, peame väga suuri jõupingutusi tegema. Berliini puhul võin öelda, et me räägime küll väga kõrgelt motiveeritud töötajatest, kes äh, püüavad äh, andmekaitsereeglite kohaldamisele igati kaasa aidata. meil on hea meel, et on tekkinud nüüd ka koostöö Euroopa Parlamendi ning äh, riikide parlamentide kolleegidega. nii andmekaitse direktiiv kui ka andmekaitse üldmääruse reeglitest kinnipidamise äh, jõupingutus saab olema väga suur ja me ei tea, kuidas me selle ülesandega toime tuleme. kas objektiivselt on võimalik üldse, äh, kas on üldse võimalik selle kõigega toime tulla ja selline kõrge motiveeritus võib väga kergesti sellistes tingimustes muutuda madalaks motivatsiooniks et nii, et me peaksime optimaalselt neid reegleid jõustama kogu Euroopa Liidus et äh, me saaksime siiski äh, selles äh, digitaliseeritud tulevikus pinnale jääda. nii et seetõttu me sooviksime ka Euroopa tasandilt väga teiepoolset toetust, aitäh! suur tänu ja läheme nüüd edasi kohe küsimuste ja kommentaaride juurde riikide parlamentide esindajate poolt. nüüd Kreeka parlamendi esindaja suur tänu, härra esimees. tahaksin esitada küsimuse härra Kristjan Viise Svanbergile. see puudutas üht tundlikku teemat, õige tasakaal, mis on seotud äh, andmekaitse ning julgeoleku vahel. muidugi peab politsei suutma töö, oma tööd teha ning kuritegevuse vastu võidelda riigi sees kui ka piiriüleselt. see määrus äh, on välja toonud juba ka sätted äh, terrorismivastaseks võitluseks need meetmed peavad olema samas proportsionaalsed ja tahtsin küsida, kas te olete ka praktikas midagi selles osas ette võtta, kas te saaksite oma kogemusi jagada? härra Feliga, palun, Sloveenia. Dober dan, lep pozdrav vsem. Eh, hvala za besedo. aitäh. aitäh, et mulle sõna andsite, härra esimees. kui me räägime isikuandmetest, siis võime ühelt poolt rääkida inimõigustest, kuid teiselt poolt äh, võime rääkida politseitööst, politseitöö meetoditest ja alati äh, põrkume ähm, selle põhimõttelise küsimuse vastu, milleks on usaldus politsei vastu, me näeme, et paljudel meie liikmesriikidest on minevikust väga negatiivseid kogemusi ja me näeme, et see kogemus kipub justkui korduma. küberkuritegevuse vastasel võitlusel, sel võitlusel, see võitlus ei tunne piire. kui palju püüab Euroopa Liit püüda seda olukorda parandada oma määrustega kriminaalsed rühmitused alati püsivad meist sammu eespool, nad alati leiavad sellise rahuliku oaasi, kus nemad saavad oma tegemisi toimetada. ja veel üks küsimus, mida ka mainiti. selleks on ähm, õiguskaitseasutuste kvalifikatsioon, haridustase, varustus ning äh, personaliküsimused. Need on selgelt küsimused, äh, mis on väga olulised äh, politseidirektiivi jõustamiseks. kui räägime küberkuritegevusest, siis osa sellest on isikuandmete varastamine ettevõtete andmetesse sisehäkkimine, inimeste kaartide, pangakaartide andmete varastamine, inimeste eraellu sekkumine. me võime küll reegleid kehtestada, kuid väga raske on leida äh, tasakaalu äh, eraelu ning äh, kaitse vahel. me teame, et praegu on andmed kaubaks, millega äri tehakse ja mingil viisil püütakse saada sellest mingit kasu, nendest andmetest rahalist kasu, siis krüpt-, krüptorahalist kasu kas või. ja kui me räägime andmekaitsest, siis on veel üks oluline teema ehm, õiguskaitse valdkonnas ehm, järelevalve ja kontroll ka politseiasutuste üle kohtuasutuste üle. ja lisaks sellele ka andmete säilitamise üle kontrolle, kes vastutab selle eest, milline peaks andmete säilitamise ähm, periood olema, kes need andmed hävitab ja kes äh, seda kontrolli teostab. mõned riigid, nagu me juba kuulsime, püüavad äh, leida enda viisi nende teemadega tegelemiseks, kuid kui ma leian, et selline põhiraamistik peaks tulema Euroopa Liidult äh, erinevates ettepanekutes, sest äh, siis on võimalik seda täiendada. kui iga liikmesriik püüab leida viise oma agentuuridega selle lahendamiseks, siis see tähendaks seda, et mõned liikmesriigid peavad ähm, toime tulema rünnakutega. me oleme selliseid rünnakuid näinud, äh, kus äh, andmeid varastatakse ettevõtetelt ja liikmesriigid on hakanud aru saama, kui oluline see on, aga nüüd see, lõpetaksin. Uh, meil ei leia aset kahte küsimuste vooru, nii et palun kõik küsimused kohe, siis anname sõna paneelis osalejatele nii et kui keegi soovib veel küsimusi esitada, siis palun, nüüd on võimalus. ma näen, et mõned äh, sõnasoovijad veel on. nii et püüdke esitada küsimusi lühidalt. nii, kas nüüd on kõik? kas veel soovib keegi sõna? nii et teist vooru ei tule. piirdume ainult sellega nii et palun esitage lühidalt küsimused. härra Boni Euroopa Parlamendi nimel, palun. aitäh, räägin poola keeles. E, esiteks sooviksin teid tänada tänase koosoleku korraldamise eest ma olen juba mitu kuud püüdnud korraldada sellist koosolekut äh, selleks, et äh, rääkida isikuandmete kaitse üldmäärusest. Äh, see kõik näitab meile seda, et probleeme on palju, kuid ka võimalusi on palju. ja see näitab ka seda, et me oleme valmis ähm, ehitama üles usaldust digitaalse maailma vastu ja usaldus on põhimõttelise tähtsusega. ja tahaksin välja tuua selle, et institutsiona-, institu-, institutsioonid ehk ei ole eh, piisavalt tugevad teatud liikmesriikides selleks, et eh, selle uue määruse tõlgendamisega toime tulla. ja kui me räägime riikide institutsioonidest, Äh, kes peaksid äh, seda kõike ähm, tõlgendama, kes peaksid äh, toetama kodanikke, peaksid olema abiks äriringkondadele, siis me näeme, et ähm, tegelikult sellist sajaprotsendilist valmidust ei ole üheski liikmesriigis ja see on päris ähm, tugev sõnum tänasest koosolekust. ja teiseks, seda rõhutasid ka mitmed kõnelejad, mitmed esinejad, paljud probleemid, mis on seotud äh, direktiivi ja määruse sätetega. meil on palju kodanikke, palju asutusi, kes ei tea üldse, mida siin on välja pakutud äh, ja see, kuidas äh, nende õiguste ja eraelu kaitse tasakaal võiks välja näha. ja millised on erinevad ülesanded, mis seisavad asutuste ees. ja kolmandaks on tegemist olul-, hea võimalusega üle vaadata, milline on olukord erinevates liikmesriikides, kuidas on tagatud juurdepääs isikuandmetele, kas on seal piirangud, millised on need reeglid, mis on välja toodud siin direktiivis, kui me räägime sellest, et meil on vaja nimekirja kuritegudest, et meil on vaja ka mm, kohtuarvamust, enne kui otsused langetatakse. kohtuid äh, tihtipeale informeeritakse alles hiljem, siis kui juba juurdepääs andmetele on antud ja teatud liikid, riikides ei ole tõsiste kuritegude nimekirja, kõiki kuritegusid käsitletakse kui äh, tõsiseid raskeid kuritegusid, nii et ähm, tegemist on võtmetähtsusega määrusega, kuid kui me vaatame kodanike õigusi, siis on oluline, et me seletasi, seletaksime kõiki neid detaile, mis puudutavad politseid ja seda just andmekaitse valguses, nii et me peaksime olema teadlikud sellest, millised on meie õigused ja õiguskaitseasutused peaksid teadma, millised reeglid neile on ette kirjutatud. härra Sabatuskas, palun Leedust et palun püüdke võimalikult lühidalt oma küsimus esitada. tere pärastlõunat, aitäh, eri-, esimees kõnelejad ähm, täna ja kolleegid ähm, teiste riikide parlamentidest tõid välja mõned direktiivi ja määruse aspektid, mõlemad äh, toovad äh, välja ähm, reeglid andmete töötlemiseks. kuid äh, me näeme, et siin on meil tegemist dilemmaga korrakaitseasutuste, nende tegevuste ja mm, võimalike kurjategijate tegevuse vahel. Nende vahel, kes soovivad kahjustada Äh, ning kuritarvitada isikuandmeid. siin on paika pandud teatud tingimused andmetele juurdepääsule sellistel juhtudel, kui äh, tegemist on näiteks kuriteo, kuritegude ennetamisega, selleks, et mingit ühte teatud tüüpi kuritegusid ennetada. on ka seadusi liikmesriikides, mis äh, panevad andmete kogumises samuti ähm, reeglid paika. see, see, neid andmeid ei ole tihtipeale võimalik äh, kasutada selleks, et äh, kurjategijaid tabada. kui tihti, kui kaua aga võib neid andmeid säilitada? ja veel üks aspekt, mida sooviksin mainida, see on äh, terrorismikuriteod me näeme, et äh, siin avaneb täiesti uus tegevusvaldkond. me saame tegelikult väga täpseid andmeid äh, kuritegude kohta, ähm, kuriteod, mida, mis toime pannakse, kes nendega seotud on ja nii edasi, seda on võimalik tihtipeale ähm, väga kiiresti kätte saada, neid andmeid. kas te ei leia, et äh, siin võib olla probleeme tasakaaluga? selle teabe vahel, mida peab säilitama ja selle info vahel, mille peaks juba kustutama, hävitama. näiteks võib meil olla tegemist andmetega või infoga, mis aitab meil äh, kurjategijat tuvastada, kes praegu plaanib äh, kuritegu, kuid äh, seda neid andmeid on võimalik kustutada, sest ne, see kuritegu pandi toime kaua aega tagasi härra Kuuler, Saksamaa, palun. jaa, ganz herzlichen Dank. aitäh kogu südamest tänu ka minu poolt äh, kogu selle info eest, mida me täna palun eelmine kõneleja lülitage oma mikrofon välja, ütleb esimees. Can the previous speaker, that's it. suur tänu. aitäh äh, tänase teabe eest kõigile esinejatele. tõepoolest äh, on äh, tegemist väga suure andmehulgaga, äh, mida puudutab siis ka isikuandmete kaitse üldmäärus ja kodanikud ehk ei saa väga hästi aru sellest, kui suured on andmekaitseasutuste ülesanded ja ma tahtsingi küsida, ähm, millised on äh, need plaanid, mis on erinevatel äh, andmekaitseasutustel Euroopa Liidu ähm, liikmed, liikmesriikidele, kas äh, seda püütakse ka väljapoole kommunikeerida, sest need, kelle puhul ei ole tegemist kõrge andmekaitse tasemega, võib-olla ne-, nemad võivad ehk äh, seda serveerida niimoodi, et kõik äh, siin äh, sõltub just väikestest ettevõtetest, nende andmete esitamisest ja nii edasi, nii et järgmisest nädalast me tegeleme selliste kõikide küsimustega. nii et väga oluline on ka väljapoole kommunikeerida seda, et milline, millised põhimõtted on, kas leiab aset selline kommunikatsioon, mis näitab seda, kuidas ka andmekaitseasutused omavahel suhtlevad, nii et järgmisel, järgmistel kuudel on meil võimalik niimoodi ehk ka avalikku arvamust mõjutada. härra Lopes-Aguilar, palun. ma räägin väga lühidalt, sest ma eelmise paneeli ajal samuti võtsin sõna tahtsin esitada äh, küsimuse härra äh, Mikolile, kes töötab õigusküsimuste peadirektoraadis. ma tahaksin teada, kui äh, valmis liikmesriigid on koheselt direktiivi rakendama. seda nimetatakse politsei direktiiv, aga see ei ole tegelikult politsei direktiiv, vaid tegelikult õiguskaitseametite direktiiv see tähendab ka näiteks äh, prokuratuuri ja teisi selliseid ameteid ning äh, sinna juurde käib ka eraelu kaitse ja andmekaitse, mitte ainult äh, riigisisestes seadustes, vaid puudutab ka piiriüleseid, piiriülest koostööd. oleme näinud, et viimastel aastatel on vähenenud koostöö soov erinevate õiguskaitseametite vahel üle terve Euroopa Liidu. kas äh, tahaksin küsida kommentaare äh, selle äh, valmisoleku kohta, mida on üles näidatud, eriti võttes arvesse, et see direktiiv keht-, muutus kehtivaks juba kuuendast maist alates Äh, praegune andmekaitsemäärus ei ole veel jõustunud, aga politseidirektiiv äh, äh, on. ma arvan, et politseidirektiiv on lihtsalt hea lühike nimetus õiguskaitseametite direktiivile, sest alguses keegi ei teadnud ju, millest see rääkis. nii et alguses hakati seda nimetama politseidirektiivis ja siis kõik erutusid hirmsasti selle peale ja said vihaseks sõltuvalt sellest, millisesse fraktsiooni kuulud ja ka vähemalt hakati sellele asjale äh, tähelepanu pöörduma, eriti ministrid nõukogus, kellele see sugugi mitte ei meeldinud. Äh, vabandust liikmesriikide parlamendi liikmetele, sest neid ärritas politseidirektiiv, sest politseidiku tegevusse politsei küsimuses ei tohi keegi sekkuda. see lihtsalt äh, on nii suupärasem ja viimasena härra Stevens ja siis äh, ootame vastused ära. aitäh. mina kui kaasraportöör äh, selle äh, teema juures saan täielikult aru, et terrorism ja rahapesu on globaalsed fenomenid, mida tuleb Eh, ka, eh, mille vastu tuleb võidelda globaalselt, erinevates liikmesriikides on erinevad sanktsioonid ja, ja erinevad riskinimekirjad. seega on erasektoril võimalik eh, leevendada sellesisulist problemaatikat ning loomulikult mõtlen siin mitte selgeid, ebaselgeid suuniseid äh, tundlike isikuandmete käsitlemisel. kas on, te ei leia, et äh, nimetatud määruse äh, käsitlemisel on palju ebaselget? lisaselgus ja suunised on minu meelest väga olulised, et üles ehitada rahapesuvastane režiim ning vähendada terroriohtu Euroopas. suur aitäh! nüüd on kõik, võime siis äh, tagasi minna paneeli. alustame. võib-olla kõigepealt saab sõna härra Svanberg. suur tänu, küsimus äh, Kreeka liikmelt nende kogemuste kohta, mis on meil olnud äh, seoses suurandmete kogumistega Äh, vähemalt nii ma sain aru, ma võin öö-, küsimusest ma saa-, ma võin lühidalt öelda, et üldiselt jah, meil on väljakutseid, meil on raskusi seoses sellega, millest rääkis ka komisjoni esindaja, nimelt infotehnoloogilised süsteemid on äh, vanad ning suurte andmekogude äh, töötlemine esitab suuri nõudeid logiraamatute koostamine selle kohta, kes millal andmeid kasutab, äh, või on väga oluline element meie praeguses süsteemi arenduses. ja, ja kõik sõltub ka rahast, kas on eraldatud piisavaid ressursid, piisav aeg selleks, et ehitada välja need süsteemid, mis peavad töötlema väga paljusid andmeid, väga paljusid suurandmeid õigesti see on suur äh, väljakutse praktikas ja see peab olema ka kindlasti üks osa sellest, kui anda oh, ametiasutustele äh, õigus kasutada neid selliseid suurandmeid, siis tuleb kanda hoolt ka selle eest igal muul moel, et et neid andmeid ka tõesti nagu kord ja kohus kasutatakse ja, ja õigetest eeskirjadest kinni pidades. Nicole, please. suur tänu, järgmisena annan sõna härra Nikolile. suur aitäh teile, aitäh ka küsimuste eest, neid oli väga palju. ma võtan nad kokku, see küsimus mis puudutas proua Smoltšiku küsimust kaitseametite kohta siis tõepoolest GDPR äh, e ja direktiiv äh, saavad suurendada toetust andmekaitseametnikele, andes neile suuremaid äh, rahalisi ressursse. see on küsimus, mille komisjon tõstis ka esile endapoolses teatises möödunud aasta jaanuaris, kutsudes üles liikmesriike toetama andmekaitseameteid ning see on ka eh, teema, mille me üle vaatasime, ümber hindasime ning eh, tippjuhtide tippkohtumise eh, juures ning leiame, et andmekaitseametnikel on vaja rohkem ressursse Äh, neil on ka äh, toimivaid pädevusi vaja. kui liikmesriigid direktiivi üle võtavad oma seadusandlusesse, peavad nad garanteerima, et, et, et tegelik pädevus äh, ka antaks või äh, andmekaitseametile. direktiiv on äh, võib-olla üldsõnalisem kui GDPR, sest see sätestab äh, vahel väga äh, selgelt, see on, on määrus, seega see on ka otseselt rakendatav ja, ja meil äh, siin on ka tegu pädevustega, mis äh, äh, võimaldavad näiteks äh, trahve määrata ja nii edasi. samuti äh, on vaja loomulikult need määrus viia sisse riiklikku õigussüsteemi. mis puudutab ressursse, siis on mõistlik märkida ära ka see, et et ähm, panustatakse, üritame vähemalt panustada äh, näiteks, näiteks äh, vahendeid, et äh, pöördutaks kodanike, eriti VKE-de poole ning oleme selle Eh, osas teinud ka eh, avaliku küsitluse. me küsisime ka seda, kuidas tõlgendada mitmesuguseid sätteid GDPR-i ja eh, politseidirektiivi kohta tahaksin rõhutada artikkel kahekümne üheksa töögrupi, mis grupeerib ümber kõik andmekaitseametnikud, kümme suunist on juba avaldatud ning puudutavad GDPR-i ning need puudutavad spetsiifilisi arvamusi ja ma ühendaksin selle küsimusega, mille keegi esitas selle kohta, kui kaua andmeid tuleks eh, säilitada vastavalt eh, Äh, äh, õiguskaitseorganite direktiivile, siis äh, loomulikult ei ole sellele otsest vastust antud, sest loomulikult puudutab see andmete iseloomu, aga on väga palju huvitavaid põhimõtteid, vajadusepõhiseid, sest äh, tuleb säilitada ainult eesmärgipõhiseid äh, andmeid äh, ning samuti äh, tuleb säilitada võib-olla andmeid kahtlustatava ja ohvri kohta ja säilitus pikk, kestvus sõltub andmete iseloomust, nii et selles arvamuses, mis ette valmistati, on juba äh, suur hulk vastuseid olemas. esitati ka küsimus äh, kommunikatsiooni kohta, aga see oli rohkem GDPR-i kui äh, politseidirektiiviga seotud. ma äh, räägiks arvudest, faktidest ning äh, andmekogudest, äh, kus äh, avaldati kuuskümmend küsimust GDPR-i kohta, see on kättesaadav kõigis keeltes. meil on ka äh, spetsiifilised vastused VKE-dele, kodanikele ning loomulikult liikmesriikide valitsused on need, kes peavad edastama selle info kodanikele ja sidusrühmadele ning peaksime äh, mõtlema, millised, äh, millisel määral elemente peaks kättesaadavaks tehtama. ning meil on, äh, mis puudutab nüüd politseidirektiivi, ma mainisin seda väga lühidalt oma esialgses sõnavõtus. Te õigesti mainisite ka äh, seda, et kuues mai oli tähtaeg, äh, üle, võtmise tähtaeg äh, pooltel juhtudest on liikmesriikidel sarnased instrumendid selleks, et direktiivi üle võtta ja GDPR-i ülekande paljude liikmesriikide jaoks kell kogub kahekümne viiendal mail ja neil on oma töö tehtud, aga näeme praegu seda, et umbes pooled liikmesriigid suudavad reageerida kas õigeaegselt või mõned nädalad hiljem, kuid äh, mõned liikmesriigid jäävad hiljaks rohkem kui paar nädalat, kui nad äh, äh, ki-, ei kiirusta. ma kutsuksin üles kõiki parlamentide esindajaid Eh, et kiirustataks, kui liikmesriigid valmis ei ole, tekib killustumine. on oluline, et me kõikil eh, oleks samas faasis, et eh, andmekaitseametitel on vajalikud pädevused, vajalikud ressursid, et rakendus oleks võimalik et vähemalt kahel kolmandikul oleks töö tehtud õigeaegselt. aitäh ka minu poolt tänu kõigi nende küsimuste eest. küsimus, mis mind puudutab, on see, kuidas andmekaitseasutused omavahel suhtlevad, kuidas nad väljapoole suhtlevad ehm, selles osas, mis puudutab nende reeglite äh, Äh, kohaldamist, me oleme tegelikult väga tihedas koostöös äh, meie föderaalriigina Saksamaal äh, nõuame seda, et oleks ühtselt kohaldatud kõik reeglid ja oleme koostööd teinud ka Euroopa tasandil, et väga tihe koostöö on selleks, et tagada see, et karistusmeetmed, mis direktiiv ja määrus endaga kaasa toovad, et neid võimalikult ühtselt kohaldatakse, sest muidu ei saavuta me ka harmoneerimise eesmärki, nii et see peaks äh, arusaadav olema, kuigi liikmesriigid tihtipeale soovivad toimida nii, nagu tavaks on saanud, harjumuseks on saanud ja teine küsimus oli see, kuivõrd me seda avalikkusele kommunikeerime, me püüame seda juba mõnda aega teha. me ei saa muidugi jõuda kõigini, äh, kõik erinevad kutseliidud, äh, erinevad äriringkonnad äh, kannavad seda infot omalt poolt ka edasi ja me püüame selle paanika vastu töötada, mis praegu levimas on, sellega tekib ebakindlus. püüame selle vastu võidelda ja püüame öelda, et see ei tähenda seda, et kahekümne kuuendal mail kahekümne miljonised trahvid hakkavad kukkuma juba esimesel hoiatusel, et äh, see kõik sõltub tegelikult väga paljudest kriteeriumidest, äh, kuivõrd äh, suur on rikkumine, kuivõrd ettevõte või siis andmesubjekt püüdis direktiivi või määruse reeglitest kinni pidada, oma tegevust kohandada ja seda, sellega tõsiselt tegeleda, kui need on tegemist väikeste rikkumistega, siis kõigepealt esitatakse hoiatus mitte kohe ei määrata trahvi. nii et püüame äh, tegeleda ka edaspidi tõsiselt nõustamistegevusega, sest meie seisukohast ei ole mingisugust mõtet seda äh, hirmu veelgi õhutada see on ju midagi positiivset, et see üldmäärus Euroopa tasandil vastu võeti, et seda hakatakse kohaldama ja tegelikult me peaksime serveerima andmekaitset kui kodanikuõigust. seda on äh, jõupingutuste tagajärjel saavutatud äh, üleilmastuvas maailmas ja seetõttu me püüame ka pigem positiivselt äh, seda kõike serveerida, kuid teiselt poolt näitasid küsimused ka seda, et ähm, see kõik tähendab äh, väga selgelt äh, muutusi äh, andmekaitse ametite jaoks me peame kasutama uusi töövahendeid selleks, et see harmoneerimine ka saavutataks, kui ei ole gra-, ei ole trahvi ohtugi, siis meie inimlikest jõupingutustest lihtsalt ei piisa kõik jätkub lihtsalt sadamoodi ja samamoodi ja mingisuguseid muutusi ei tule, nii et äh, oluline on see, kuidas neid äh, reegleid siis, äh, trahve siis kasutada, kindlasti mitte kohe ähm, esimesel võimalikul juhul andmekaitse järelevalveametid praegu, nagu ma ütlesin, on ebapiisavalt, ähm, ebapiisava personaliga me peame tegelema ka selgitustööga. ja me püüame iseendale seada kriteeriumeid, mille kohaselt me soovime oma tööd korraldada, et kõigepealt nendest kohustustest kinni pidada, mis näevad et-, mida näeb ette mm, määrus ja direktiiv ja ka need tegevused, äh, millega me äh, tegeleme, milleks meil vahendid on, vaatame, et kus on kõige suuremad raskuspunktid. et äh, kindlasti on mõned ülesanded olulisemad kui teised, püüame neid hinnata. nii et kõigepealt kõige asjakohasemad ja kõige laialdasemad probleemid leiavad käsitlemist mis ei tähenda seda, et me teistes valdkondades siis üldse ei tegutseks, sest muidu ei ole võimalik meil seda kohaldamist ka läbi viia. nii et sellest äh, nii palju. aga nüüd, kui me räägime mm, usaldusest politsei vastu, siis äh, see on probleem, mis ei puuduta tänapäeval mitte ainult politseid, vaid üldse avalikku sektorit, äh, haldussektorit. ja sellega on võimalik tegeleda ainult siis, kui kui me ka siin äh, läbipaistvust selle isikuandmete äh, kaitsemääruse puhul tõsiselt võtame, kõik see, mis äh, avalikus ruumis andmetega toimub, see kõik peaks vähendama usalduse puudumist äh, et kõik need avalikustamise ja teiselt poolt informatsiooni saamise õigus, seda kindlasti ei tohiks ähm, ilma vastavate hüvitiste süsteemita kasutada. Uh, aitäh, tahaksin tänada liikmesriikide parlamentide liikmeid, kes on terve tänase päeva siin viibinud, olete äh, Äh, äh, esitanud väga huvitavaid küsimusi ning mõtteid. arvan, et äh, see oli olnud, see oli tõesti väga hariv meie kõigi jaoks. arvan, et see annab ka adekvaatse reaktsiooni sellele kõrgetasemelisele määrusele, mis meil kõne all oli Äh, näen, et kol-, libe kolleegi on ainult kaks tükki järel siin, aga suur aitäh ka teile. aga eriti muidugi aitäh äh, liikmesriikide parlamentide liikmetele, äh, on äärmiselt sobiv, et just üks teie seast teeb kokkuvõtte, tänan sõna Artemi Raio Lombardele Hispaania parlamendist kokkuvõtete tegemiseks ning suur aitäh teile veel kord tänase koosoleku eest. suur tänu! suur aitäh, esimees, kõigepealt sooviksin ma tänada esimeest ning eh, libe komisjoni sellise kohtumise korraldamise eest liikmesriikide parlamentide ja libe komisjoni vahel kümne päeva pärast, kahekümne viiendal mail algab uus periood andmekaitse tegevuses Euroopas ning lõpeb protsess, mis äh, pole kestnud mitte ainult äh, kaks viimast aastat äh, kuni kestnud, vaid mis on viis aastat kestnud, kui siis, kui komisjon esitas oma esialgsed ettepanekud. ja kahekümne viiendal mail kaks tuhat kaheksateist lõpeb protsess, mis äh, tegelikult on kokku kestnud kakskümmend kolm aastat, äh, kui võeti vastu esimene direktiiv andmekaitse teemadel, kus algas tolline Euroopa elu, edulugu selles valdkonnas. kuid tõsi on ka see, et üsnagi kiirelt äh, tuvastati direktiivis nõrkusi, tuvastati uusi väljakutseid, mis olid seotud sellega, et esile kerkisid uued tehnoloogiad, Eh, puudusid eh, piisavad Euroopa normatiivid. Eh, see puudutas rahvusvahelisi andmeülekandeid ning samuti ka andmekaitse tõhususe puudumisega ning sidususe puudumisega ning selles osas ei saa ega tohi unustada, et Eh, paralleelselt eh, toimus ka teine oluline protsess, eh, mis puudusid põhiseaduslikke muudatusi Euroopa Liidus, eriti viitan siin sellele, et aastal kaks tuhat esitati Euroopa põhiõiguste harta, kus esimest korda et, et, tunnistati põhiõigust andmete kaitsele ning Lissaboni leping Eh, andis eh, andmekaitsjatele samasuguse õigusliku väärtuse kui kõigile teistele põhiõigustele ning eh, need muutused ei ole sugugi mitte kaugel, need ei ole sugugi mitte tähtsusetud praeguse määruse vastuvõtmisega ning äh, Äh, arutelu selles osas toimus äh, väga äh, pikalt ning pingeid oli väga palju, eriti lobistide poolt tekitatud. selleaegne libe komisjoni esimees Lopez Aguilar on kirjeldanud seda, kuidas Euroopa Parlamendis oli vähem äh, sellist äh, lobitöötajate survet kui andmekaitse küsimustes. Euroopa andmekaitsemäärus on ja oli äh, suur kvalitatiivne samm edasi ning äh, see on samm edasi vanast andmekaitse raamistikust mida on mainitud äh, õiguste hartas äh, artiklis kaheksa, ette on nähtud ka õiguslikud äh, pädevused, mis seniseid puudujääke pidid leevendama, näiteks õiguskaitseorganite omavahelist koostööd. määrus asendas direktiivi ning praegune määrusettepanek oli äärmiselt ambitsioonikas, eriti võttes arvesse, et tegemist oli võimsa õigusliku relvaga, garanteerides õiguse eraelule esimestest hetkedest peale ning eh, luues ka uue olulise ameti, kelle, kelleks on siis andmekaitse delegaadid ja samuti ka nähes ette repressiiv, repressiivvõimalused ehk siis sanktsioneerimisvõimalused uues ühtse sanktsioneerimisraamistiku tugevdatakse nii Euroopa kui liikmesriikide vastavaid institutsioone ning äh, ei tohi unustada ka seda, äh, oleme sellega vähe tegelenud, et luuakse ka harmoneerimismehhanismid äh, uute koostöömenetlustega teadusuuringute valdkonnas ning samuti eh, ka eh, luuakse garantiid eh, harmoneerimise osas. praegused tehnoloogilised tormilised arengud tähendavad seda, et on vaja konkreetseid õigusi, konkreetseid lahendusi näiteks alaealiste osas, läbipaistvuse osas, andmeedastuse osas. kuid tõsi on ka see, et nägime täna selgelt seda, kuidas, kui palju on veel peidus muresid, mida tehnoloogia pole suutnud lahendada ning mõned neist murekohtadest on seotud äh, liikmesriigi ülevõtmise ning äh, kohaldamisega ja nagu siin täna öeldi, on äh, probleemiks ka endiselt äh, eksisteerivad asümmeetrilised probleemid, mis äh, jäävad liikmesriikide vahel eksisteerima, kuna paljud riigid on vastu võtnud, liikmesriigid on vastu võtnud endapoolseid erandeid selle Äh, määruse osas paljudes valdkondades, eriti see, mis puudutas äh, alaealiste nõusolekut. ning äh, on murekohti, mis on seotud ka teksti sidusa tõlgendamisega ja samuti ka garantiiga, et selle, seda rakendatakse tõhusalt Need mured on seotud ka jõustamissüsteemiga, sanktsioneerimissüsteemiga, trahvidega, mida äh, määrus ette näeb ning äh, see on seotud andmete käsitlusega paljudes valdkondades. Äh, rääkisime teadusuuringutest, biomeditsiinist ja nii edasi. Need on kõik sellised murekohad, mida Euroopa Äh, seaduseloojad ja liikmesriikide seaduseloojad äh, peame suutma adekvaatselt käsitleda, eriti need, äh, mille osas oodatakse meiepoolset reaktsiooni ning samuti ka andmekaitseametnike poolset adekvaatset reaktsiooni. kuid kümne päeva pärast peab määrust aktiivselt kasutama hakkama, seega meil on põhjust olla Äh, rahul ja tunda heameelt, sest Euroopa, Euroopa Liit selle uue seadusega, selle uue määrusega endiselt äh, liidri rollis sellises äh, olulises valdkonnas nagu põhiõiguste kaitse, eriti andmekaitse, isikuandmete kaitse, eraelu kaitse ning ärgem unustagem, et see liidri roll toob kaasa konkreetseid ette, e, edulugusid, näiteks rahvusvahelised ettevõtted, nagu näiteks Põhja-Ameerika ettevõtted, peavad e, oma tegevust vastavalt kohaldama, seega kanna, kandub meie mõju üle teistele mandritele ning võetakse vastu väga sarnaseid seaduseid e, nagu see, mis kümne päeva pärast Euroopas kehtima hakkab. seega toimub äh, Eh, selle määruse üleilmastumine, seega ei ole me seotud mitte ainult eh, määrusega, mis eh, on seotud Euroopa Liiduga, vaid sellega, mis mõjutab kogu maailma ning arvan, et selle ja paljude teiste asjade üle võime olla väga rahul. aitäh, härra esimees! suur aitäh teile! kuna kolleegid lahkuvad, siis tahaksin öelda kõigile aitäh tahtsin öelda äh, lihtsalt seda, et täna oli esimene kord, kui äh, üritati kaasajastada, äh, kui rääkisime Euroopa õigusloome kaasajastamisest andmekaitse küsimuses, paljud sellega seotud aspektid on veel läbirääkimistel ning vajame kindlasti koostööd teiega, liikmesriikide parlamendid. arvan, et tänane istung on näidanud, et liikmesriigid soovivad äh, praegustest tähkaegadest kinni pidada. me peame jälgima olukorda väga tähelepanelikult ning kutsume üles äh, komisjoni, et ta astuks äh, vajalikke samme, et garanteerida rakend-, pädev rakendamine, õigeaegne rakendamine. olete väga häid äh, ettepanekuid teinud ning äh, küsimusi tõstatanud. arvan, et meile kõigile oli tänane päev väga kasulik äh, ning suur aitäh, eriti liikmesriikide parlamentide esindajatele. Teie panused olid täna vaimustavad. suur aitäh!